Good afternoon, everyone. tere päevast kõigile. kas asuksite palun oma kohtadele? ja siis me saame ka algust teha tänase avaliku kuulamisega. tere tulemast Euroopa kodanikualgatuse avalikule kuulamisele pealkirjaga keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest. see kodanikualgatus kogus rohkem kui miljoni kontrollitud allkirja mitmes liikmesriigis. tegemist on neljanda eduka kodanikualgatusega alates Lissaboni lepingu jõustumisest. keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil on väga hea meel, et meile sai ülesandeks korraldada see avalik kuulamine koostöös petitsioonikomisjoniga, põllumajanduskomisjoni ja maaelu arengu komisjoniga ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoniga. tänase kuulamise eesmärk on Euroopa kodanikualgatuse tegijatele anda platvorm, kus nad võivad avalikult tutvustada oma algatust ning alustada konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendi liikmetega. meil on väga hea meel, et volinik Andrukaitis, kes vastutab tervishoiu ja toiduohutuse eest, võttis vastu meie kutse ja osaleb tänasel arutelul. kodanikualgatuse eesmärgiks on keelustada glüfosaat, muut-, muuta menetlust, mis puudutab teaduslikku glüfosaadi hindamist ning kohustuslikud piiramise eesmärgid sisse seada pestitsiidide kasutamisel. nagu te teate, Euroopa Parlament tegutses väga aktiivselt selles vallas. kahekümne neljandal oktoobril lükkas parlament komisjoni rakendusakti tagasi ning parlamendi ettepanek oli piirata ka glüfosaadi kasutamist loa menetluse tasemel ning eesmärgiks oli aastaks, detsembriks kaks tuhat kakskümmend kaks glüfosaat keelustada. koos põllumajanduskomisjoniga oli meil ka avalik kuulamine Monsanto Papers ja glüfosaadi teemal, kus erinevad eksperdid, teadlased tööstusesindajad uurisid teaduslikku, arutasid teadusliku aluse teemat ning tööstuse mõju sellele hindamisele Ameerika Ühendriikides. ja paar sõna ka meie tänase ürituse ajakava kohta. kõigepealt äh, tutvustab mi-, proua Mika Leandro Euroopa kodanikualgatust, seejärel saab sõna volinik Andrei Kaitis ja härra Brendan Burns Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ning samuti Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni esimees. ja siis meil on kolm vooru, igaüks siis äh, kodanikualgatuse eesmärkide kohta, esiteks keelustada glüfosaat, teine voor äh, muuta teadusliku hindamise menetlust Euroopa Liidus pestitsiidide osas ja kolmas kehtestada kogu Euroopa Liidus kohustuslikud eesmärgid ja nende voorude alguses ma ka selgitan veel täpsemalt, kuidas need hakkavad kulgema. ja pikemalt viivitamata annaksin siit nüüd kohe sõna proua Mikale Androle, kes esindab äh, kodanike komiteed ja sõna saab ta kümneks minutiks. tere päevast kõikidele, kes viibivad hetkel siin ruumis, aga kõigile neile kodanikele, kes vaatavad seda läbi striimingu internetis, mina olen Prantsusmaa esindaja Euroopa kodanikualgatuse juures. ma tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti ning eriti keskkonna petitsiooni tööstuse ja põllumajanduse komisjoni, kes täna võimaldavad meil rääkida Euroopa kodaniku algatusest, mille eesmärgiks on keelustada glüfosaat ja kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest. ma tean, et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mille eesmärgiks on keelustada glüfosaat aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks. see näitab, kui tõsiselt Euroopa Parlament on võtnud kodanike muresid kuid Euroopa kodanikud on oma seisukoha selgelt välja öelnud, tahavad keelustada ja mitte pikendada glüfosaatide luba. ettevaatuspõhimõte on see, mida tuleb rakendada. glüfosaat tuleb põllumajandusest üldse kõrvaldada. meie algatus kutsub komisjoni üles tegema liikmesriigidele ettepanek keelustada glüfosaadid, reformida kin-, heaks ki-, kinnitamise menetlus ning ning ka kolmanda eesmärgid on seada kohustuslikud eesmärgid. lühidalt tutvustan meie algatuse struktuuri. meie eesmärk on glüfosaat, esimene eesmärk glüfosaatide keelustamine. miks? sellepärast on laiapõhjaline teaduslik konsensus, et glüfosaat on toksiline, kaasa arvatud ütlevad seda Euroopa Liidu regulatiivsed ametid, sellest peaks olema piisavalt selleks, et rakendada ettevaatuspõhimõtet ning samuti rahvusvaheline vähiuuringute amet, kes, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni osa, on öelnud, et, on öelnud, et äh, glüfosaat on ohtlik, kantserogeenne. seda on, seda me võime leida leivast, beebitoidust, oleme seda leid-, seda me võime leida inimeste kehadest. enamus eurooplastest, kelle, kelle uriini on uuritud, võivad, võima-, võivad oodata, et need testid on positiivsed. lisaks on see, on see halvendanud ökosüsteemide olukorda Euroopas, sellel on, on bioloogilisele mitmekesisusele selgelt negatiivne mõju ja samuti on Euroopa Liidu ametid seda tunnustanud, seda asjaolu. me tahame edasi, tahame pestitsiidide kinnitamismenetlust täielikult reformida, miks? sellepärast, et glüfosaat on sümbol. ta sümboliseerib kõike seda, mis on valesti meie menetlustega, seepärast me soovime ka neid menetlusi reformida. selleks, et hinnangud oleksid objektiivsed, läbipaistvad ja sõltumatud. nii nagu nõuab Euroopa Liidu pestitsiidialane seadusandlus. see, mis on toimunud glüfosüüdiga, seda juht-, on juhtunud ka varem teiste pestitsiididega. seega peame süsteemi muutma. ja lõpetuseks. me tahame et Euroopa Liit seaks kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks kõikides liikmesriikides, et meie tulevik oleks pestitsiidivaba. ja miks see eesmärk on meie jaoks oluline? täna on meil äh, pestitsiidise kestliku kasutamise kava. pestitsiidi tuleks kasutada ainult siis, kui muud vahendid ei tööta. selleks ja liikmesriikidel peaks olema konkreetsed eesmärgid selleks, et kahandada pestitsiidide kasutust. paraku liikmesriigid piisavalt ei rakenda hetkel direktiivi ja komisjon peab hindama selle direktiivi mõju. me soovime, et direktiivi tõhustataks, me soovime, et oleks Euroopa tasandi eesmärgid, millega kaasneks toetusmeetmed põllumeestele, selleks et nad tõepoolest saaksid pestitsiidide kasutust vähendada. see on tähtis sellepärast, et lisaks glüfosiidile üle viiesaja muu pestitsiidi on hetkel Euroopa Liidus kasutusel lubade alusel kui toksilised pestitsiidid eemaldatakse turult, siis äh, tööstus tavaliselt asendab nad uute ke-, kemikaalidega. kemikaalid, mida kasutatakse pestitsiididega, mõjutavad kõiki organisme ja keskkonda ja potentsiaalselt võivad ökoloogilised tagajärjed olla tõsised. lisaks näiteks äh, polliniseerimine, toitainete ringlus, pindade viljakus ja paradoksaalselt ka ka looduslikud äh, kahjurite kontrolliprotsessid satuvad ohtu. Need on kolm eesmärki, mida toetavad üks koma kolm miljonit Euroopa kodanikku. meie kodanikualgatus pälvis vähem kui viie kuuga selle toetuse, vähem kui viie kuuga. seda ei ole kunagi varem saavutatud, see on tõeline rekord. see muutus võimalikuks tänu koalitsioonile, mis ühendas äh, sadakonda NGO-d, põllumehi, ohvrite rühmi, keskkonnakaitsjaid ja paljusid teisi, aga mitte ainult. selle algatuse keskmes on kodanikud ise. Nemad olid siin liikumapanijaks või jõuks ja ilma nendeta ei oleks miski olnud võimalik. üle kahesaja viiekümne allkirja koguti koolide, poodide ees, parkides Äh, tänavatel, linnades, maal, kõikjal Euroopas. ja tahaksin teiega jagada siin mõningaid fotosid sellest, kuidas allkirju koguti. So as you can see, a lot of nagu näete, päris suur töö. ja saavutus näitab seda, et kodanikud tahavad tegevust, eriti glüfot-, glüfosaadi, aga ka teiste pestitsiidide osas. Euroopa kodanikud usalevad, usaldavad Euroopa institutsioone ja Euroopa kodanike algatus iseenesest nõuab, et komisjon võtaks meid tõsiselt. Euroopa kodanikud on mures ja meie mured on legitiimsed avalikkus on, on kõnelnud läbi Euroopa Parlamendi, läbi Euroopa kodanikualgatuse ja läbi paljude arvamusküsitluste, mis näitavad, et selge enamus kodanikke soovib glüfosaati keelustada. European policy making. Euroopa poliitika tegemisel tuleks arvestada demokraatliku juhtimise parimaid põhimõtteid ja glüfosaat ei ole olnud standardite kõrgusel alates suvest kaks tuhat kuusteist, kui komisjon pikendas luba glüfosaadile ilma kvalifitseeritud häälte enamuseta, on kodanikud teinud jõupingutusi selleks, et nende hääl oleks kuulda siin Brüsseli koridorides. Euroopa kodanikud on korduvalt pöördunud komisjoni poole ja nüüd me pöördume kõige võim-, kõrgemal tasemel läbi Euroopa kodanikualgatuse. kuid vaatamata meie edu saavutatud edule ei ole komisjon oma lähenemist muutnud ega üritanud leida ka aktsepteeritavat lahendust. liikmesriigid järjest rohkem ütlevad ei glüfosaadile ning komisjonil on võimalus näidata siin ennast liidrirollis ja kehtestada keeld, mida ei saa pikendada. ja see on see, mida Euroopa kodanikud soovivad. poliitilised otsused, nagu näit-, nagu glüfosaadi keelustamine, nõuavad äh, nägemus vis-, nõuavad visionääre, äh, raha, võimu ja hargmaiste ettevõtete ähvarduste asemel. Euroopal on tingimata vaja visionääre, mis lõpetaksid meie kemikaalidest sõltuvuse. me ei, ei taha öelda, et see saab olema lihtne. tõepoolest on vaja teha tööd ja koostööd Euroopa tasandil koostöös liikmesriikidega, tagamaks, et ka põllumehed toetavad keelustamist ja et on ka alternatiivsed lahendused, mis äh, pakub, mida pakutakse põllumeestele. kuid lahendused ongi juba olemas. Euroopa põllumehed juba praegu kasvatavad äh, põllukultuure ilma glüfosaadi ja muude pestitsiidideta. tegelikkuses ei ole me sugugi nii kaugel pestitsiidivabast tulevikust. ja seni kui meil on olemas poliitiline ta-, tahe selleks, et tagada parem tulevik kõigile eurooplastele. aastal kaks tuhat üheksa Euroopa otsustas vastu võtta kõige, kõige paremini kaitsva pestitsiidi seadusandluse maailmas koos Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja kvalifitseeritud liikmesriikide enamusega. on legitiimne, et kodanikud eeldavad, et kõik selle eeskujuliku õigusaktu sätted leiavad rakendamist, hetkel see nii ei ole. glüfosaadi näide näitab, et kaks suurt edusammu pestitsiidide vallas on lihtsalt rakendamata. ohupõhine lähenemine ning sõltumatu teaduslik hinnang. Euroopa on ohus, ta on kaotamas orientiiri pestitsiidide osas. meie kodanikualgatus peaks olema viimaseks häirekellaks et Euroopa Liit mõistaks, et ta on vastutav eelkõige kodanike ja mitte armuasjate ettevõtete ees. Euroopa ees on täna valik, tal on tõeline võimalus juhtida, juhtida teekonda pestitsiidide vabasse tulevikku. ja lõpetaksin ühe Prantsuse kodaniku tsitaadiga. Muriel äh, Papin on öelnud, ei tohi oodata kõhklemine, edasilükkamine, sellel on tagajärjed tervisele ja keskkonnale. vaprad otsused täna, see on ka äh, suurepärane võimalus Euroopa institutsioonidele selleks, et nad oma reputatsiooni võiksid parandada, et neid ei nähtaks kui lobide teenistuses olevat, olevana. kodanikud kutsuvad teid üles tegutsema. Teie võimalus on nüüd särada. suur tänu. Now uh, I invite Commissioner Andrew Kaitis to take the floor aitäh, nüüd saab sõna volinik härra Andrukaitis, viis minutit uh,. Honorable uh, chair of the committee, honorable austatud ENVI komisjoni ja Agri komisjoni esimehed, auväärsed parlamendisaadikud, daamid ja härrad. täna räägime uh, teist korda uh, glüfosaatide keelustamise alasest uh, Euroopa kodanike algatusest siin teiega. nagu te teate, siis ähm, eelmisel kuul, kahekümne kolmandal oktoobril juba toimus esimene kohtumine Euroopa Komisjoni ning kodanikualgatuse esindajate vahel. ning tänane kuulamine on veel palju laiem, kuhu on kaasatud kolm äh, asjaomast komisjoni, põllumajanduse, tööstuse ning petitsioonide komisjonid ning ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. ma tahaksin kõigepealt tervitada Euroopa kodanike algatuse korraldajaid, et nad proaktiivselt kasutasid ära oma õigusi, mis neile on antud Lissaboni lepinguga, mis läbi Euroopa kodanikel on nüüd tugevam hääl teatud murede väljendamisel. ma usun, et selline aktiivne osalus tõesti tugevdab vastastikust mõistmist delikaatsetel teemadel ning saab anda olulise panuse tulevaste poliitikate väljatöötamisel. seetõttu komisjon tervitab seda, et Euroopa kodanikud samuti aktiivselt tegutsevad pestitsiidide valdkonnas Euroopa Liidus. siin on kolm eesmärki selles algatuses ning see ei piirdu ühe otsusega. pigem tuuakse välja laiemad küsimused Euroopa Liidus pestitsiidide kasutamise kohta ning selle kohta, kuidas pestitsiide hinnatakse ja analüüsitakse. me ei, pestitsiidid ei võida ühtegi missivõistlust kindlasti ning nad ei ole kindlasti äh, äh, mingisuguses populaarsustabelis esikohal kodanike hulgas, see on selge. aga nad mängivad endiselt olulist rolli praegusel hetkel, äh, tagamaks meie piisavad toiduvarud. talunikud peavad võitlema haiguste ning äh, kahjuritega, mis võivad kahjustada saaki või hävitada saagi täielikult. näiteks fungitsiidid kaitsevad meie kartulikasvatajaid. Äh, näiteks Iirimaa suur näljahäda oleks, selle oleks saanud ära hoida, kui meil oleks olnud fungitsiidid olemas. on oluline ka meeles pidada, et see, seesama Äh, haigus on praegusel hetkel olemas ning meil on vaja kaitsemeetmeid selle vastu. Äh, toidutootmismeetodid ning äh, selle mõju keskkonnale on järjest suurema tähelepanu all siiski ning e, ühiskond soovib järjest rohkem liikuda rohelisema ja kestlikuma toidu tootmise poole. nagu saadikud teavad, siis on juba palju meetmeid praeguses ühe, ühises põllumajanduspoliitikas paika pandud, näiteks kõigepealt toetatakse mahepõllundust, teiseks meil on nõua, nõustamissüsteem, meil on agrokeskkonna meetmed, meetmed nagu rohestamine ning viiakse läbi palju teadusprojekte. kui me soovime liikuda vastupidavama toidutootmissüsteemi suunas, mis ka sobib paremini äh, tuleviku väljakutsetega, siis me peame kõige paremini ära kasutama kõiki olemasolevaid instrumente. minu arvates äh, integreeritud kahjurik, äh, kahjurite äh, vasta-, tõrje on oluline osa meie tuleviku toidutootmismudelist. mis puudutab algatuse sisu, siis tuleb tunnistada, et komisjon ei ole siin ainuke osapool meie regulatiivsüsteemis, kui me räägime pestitsiidide heakskiitmist. Te teate väga, te teate seda väga hästi, liikmesriigid mängivad siin võtmerolli hindamises, heakskiitmises ning autoriseerimises ja seetõttu tuleb neid äh, pidada võrdseteks partneriteks äh, heakskiidusüsteemis Euroopa Liidu tasandil aktiivse aine heakskiitmine, millele järgneb äh, autoriseerimine toodete puhul, äh, mis sisaldavad seda ainet liikmesriikides, see põhineb lähimuspõhimõttel. meil on äh, põllumajanduslikud, klimaatilised ning keskkondlikud erinevused liikmesriikide vahel. selle kodanikualgatuse eesmärk on seetõttu seotud mitte ainult komisjoni, vaid ka liikmesriikidega Äh, pidades silmas, et pädevused on äh, väga selgelt jagatud. ennem kui lõpetan, ütleksin veel ühe olulise asja. kõik ju soovivad tegelikult ühte sama asja. eesmärk on kõigil sama, meil peab olema turvaline äh, toidutootmissüsteem, mis toimib eetiliselt, kestlikult ning mille mõju keskkonnale ja meie tervisele on minimaalne. see, seda ütleb ka terve mõistus me oleme siin partnerid, äh, kui me üritame tagada äh, meie tervise ning keskkonna head olukorda ja me kõik äh, meie enda ning tulevaste põlvkondade huvides peame tegutsema. meie eesmärk on kõigepealt tagada, et pestitsiidid on ohutud, teiseks tuleb minimeerida nende riske ning tuleb vältida äh, ohtlikumate ja agressiivsemate alternatiivide kasutamist. komisjon on aastaid aktiivselt siin tegutsenud ning seda täiesti kooskõlas Euroopa Liidu õigusliku raamistikuga taimekaitsevahendite valdkonnas. pestitsiidide kestliku kasutamise direktiiv võimaldab meil suuresti vähendada neid ohtusid, mis kaasnevad pestitsiidide väärkasutamisega või liigse kasutamisega komisjoni äh äh, äh, äh, pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise direktiiv selgelt toob välja, millal on vaja kasutada pestitsiide ning komisjoni raport näitab, et direktiivi on liikmesriigiti ka väga erinevalt ellu rakendatud. liikmesriigid võivad, võiks teha veel rohkem, näiteks paremini avalikkust teavitada pestitsiidide kohta, tuleks äh, äh, äh, koolide läheduses, parkides ja muudes sellises, sellistes Äh, piirkondades vähendada või keelata pestitsiidide kasutamine, tuleb kasutada äh, paremaid haldustehnikaid ning tuleb pingutada ka igas liikmesriigis äh, nende eesmärkide saavutamise nimel. suur tänu teile ning ma ootan väga viljakat arutelu täna pärastlõunal. aitäh, härra volinik! ning nüüd räägib meile Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee põllumajandus- ja maaelu arengu ning keskkonna sektsiooni esindaja härra Pööns. Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee loodi Rooma lepinguga, see koosneb tööandjate, ametiühingute ning vabaühenduste esindajatest. NAT-sektsioon koondab nende erine-, kolme rühma eksperte, seal tegeletakse põllumajanduse, maaelu arengu ning keskkonnateemadega meie komitee usub, on veendunud, et kodanikuinitsiatiiv on oluline kontseptsioon, see peaks äh, aitama kodanikuühiskonnal paremini osaleda meie õigusloomeprotsessis, seetõttu tervitame komisjoni ettepanekuid septembrist, äh, kus lihtsustatakse kodanikualgatuse protsessi ning meiegi osaleme selles protsessis ju. mis puudutab äh, Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahelisi suhteid, siis kodanikualgatus on oluline, mängib olulist rolli siin, kuigi meil, meie komiteel ei ole selget positsiooni glüfosaadide teemal, oleme me põllumajanduse keskkonna, keskkonna ning maaelu sektsioonis korraldanud osapooltega ka erinevaid kohtumisi. peale selle on, oleme me tutvustanud oma vaateid ka äh, oma plenaaristungil, kus osales kolmsada viiskümmend meie komitee saadikut. ning seal toimus täielik arutelu antud teemal. konsensust kodanikuühiskonna esindajate hulgas ei jõutud selle, selles küsimuses, kas tuleks keelata glüfosaadi kasutamine. seisukohad olid väga erinevad kuna meie komitee peegeldab tervet ühiskonda, siis äh, ehk see erimeelsused neid teid ka ei üllata. ma üritaksin selgitada Majandus- ja Sotsiaalkomitee äh, arutelusid, loomulikult keegi ei soovi kahjulikke kemikaale meie keskkonnas või toidus. loomulik on ka see, et poliitikud ning ametnikud on keerulises olukorras kus äh, erinevad teadusuuringud äh, jõuavad vastas, äh, vastupidistele järeldustele ning samuti tuntakse muret selle üle, et mõningad hargmaised ettevõtted omavad hämmastavat suurt mõju, sama kehtib ka mõningate keskkonnaorganisatsioonide kohta ning nende mõju ei tule üks kasuks meie arutelus, mis peaks põhinema faktidel, tõenditel, mitte emotsioonidel ning väärinformatsioonil ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest täna siin neid tõendeid ka tutvustada. aitäh, nüüd petitsioonikomisjoni nimel härra Tšaki, petikomisjoni aseesimees. aitäh, su daamid ja härrad, petitsioonide öö, Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni nimel tuleb tunnistada, et me tervitame glüfosaadi arutelu selle selle olulise, äh, selle kodanikualgatuse põhjal. petitsioonide komisjoni aseesimehena olen ma eriti rahul sellega, et äh, kodanikualgatus on nii edukalt jõudnud ka selle suure avaliku kuulamiseni Euroopa Parlamendis. nagu me viimastel aastatel oleme näinud, praeguse kodanikualgatuse määrustiku puhul ei ole alati kodanikel lihtne siia faasi jõuda ning koguda miljonit vajalikku allkirja oluline on ära märkida, et kodanikualgatuse õiguslik raamistik äh, on praegu ülevaatamisel komisjoni poolt. parlament peaks võtma ka oma positsiooni, äh, koda-, äh, et muuta kodanikualgatus kättesaadavamaks, et parandada osalusdemokraatiat. ning veel tahaksin ma rõhutada asjaolu, et senini, siiani on petitsioonide komisjon saanud suure hulga samateemalisi petitsioone, kus soovitakse keelata või piirata glüfosaadi kasutamist. see näitab, et see teema on tõesti tähtis paljude kodanike jaoks üle Euroopa Liidu. seetõttu tervitame me petitsioonide komisjonis tänast kuulamist, mis aitab kaasa edasistele aruteludele ning aitab ka välja töötada kodanikele sobivaid lahendusi. daamid ja härrad, soovin teile väga edukat arutelu täna siin, aitäh! suur tänu ja sellega oleme avasõnavõttudena ka lõpetanud ja nagu ma ütlesin ka juba varem, siis me võtame ette need eraldi eesmärgid sellest algatusest ja teeme selle jaoks eraldi vooru ja me alustaksime siis eh, esime-, selle ehm, eesmärgi tutvustamisega, kus esindab seda kodanikuühenduse liige, siis on liikmete küsimused, vastused komisjonist ja eh, Euroopa Komisjonist ja komisjoni liikmed poolt ja siis on kokkuvõte, nii et ma arvan, et see ongi kogu see meie tänane struktuur ja ma paluksin siis kolleegidel jälgida meie avakava, eh, ajakava, nii et kaks minutit iga küsimuse jaoks nii et kõigepealt on meil siis esimärk, eesmärk, mis puudutab äh, keelusta äh, glüfosaat, nii et paluksin äh, proua Franziska Afterbergi, kes esindab kodanike komisjoni, et ta tutvustaks meile seda eesmärki ja tal on aega viis minutit, palun. Um, tere päevast ja suur tänu meid Euroopa Parlamendis vastu võtmast ja suur tänu ka selle eest, et olete andnud meile võimaluse. My microphone is it? Oh, that's easier. leidsin oma mikrofoni ka üles. ning äh, mina tahaksin tutvustada teile, kui ma selle presentatsiooni ka kätte saan Äh, tutvustaksin teile esimest eesmärki. <laughs> peame paluma ka tehnikute abi The... ma kasutaksin võimalust tänada Euroopa Parlamendi selle väga õigsa, õigeaegse kuulamise korraldamise eest, mul on väga hea meel, et see võimalus meil praegu juba olemas on, enne kui oleme jõudnud lõpliku otsuseni, mis puudutab äh, glüfosaati, enne kui me saame esitada omapoolseid nõudmisi. mis puudutab esimest eesmärki ja glüfosaadi keelustamist, siis mul on väga hea meel, et ma saan uuesti äh, loetleda põhjused, miks kodanikud seda meilt soovivad kõigepealt äh, glüfosaat äh, põhjustab äh, katastroofilist keskkonna, mõju keskkonnale, eesmärk on tappa kõiki taimi, igasuguseid taimi ning tegemist on ainega, mis on toksiline ka teistele liikidele, mis ei ole taimed. see tähendab ka ämblikke, mõningaid roomaid, kuurikloomi ja nõnda edasi ja selle aine toksilisus arvestades ka selle kaasnevat mõju tervele keskkonnale, muudab selle tõeliseks tapjamasinaks ja seda siis oma, nende tootja oma sõnadega on seda välja öeldud. teiseks, glüfosaat põhjustab aga väga olulist ohtu inimtervisele. tegemist on ainega, mis on äh, rahvusvahelise vähiuurimiskeskuse poolt äh, öeldud, et tegemist on vähki põhjustava ainega ja meil on tegemist ka andmeid, äh, meil on ka olemas andmed, mis ütleb, et tegemist on muude kõrvalnähtudega, see puudutab seksuaalarengu äh, probleeme ja neurotoksilisust. Euroopa Liidu pestitsiidide seadusandlus ütleb, et Euroopa Liidus heaks kiidetud pestitsiidid ei tohi omada Äh, ebasoodsat mõju keskkonnale ning ta ei tohiks olla kahjustav inimeste tervisele, kaasa arvatud siis haavatavate elanikkonnagruppide tervisele. ning see tähendab siis konkreetsemalt, et tegemist ei tohi olla ainega, mis põhjustab vähki, vastavalt siis nende samadele äh, kriteeriumitele, mida kasutab äh, Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus. Euroopa Liidu Äh, toiduohutusameti äh, riskianalüüsi puhul hinnatakse, et seal on tegemist pikaajalise kõrge tasemega ohuga lindudele ja imedajatele, nii et äh, siin on tegemist uuringuga, mis on teostatud, mida ei saa välistada, et oht on olemas, kuid ähm, Euroopa Keemiaamet omakorda kinnitab, et meil ei ole piisavalt tõendeid selles osas, et on olemas seos vähiga, kuid ma tahaksin öelda seda, et see tervise äh, ohuhinnang ei äh, ole päris õige. mida me oleme näinud, on see, et tervise äh, ohuhinnang, mis koostati kõigepealt äh, Saksamaa Föderaalse riski hindamise instituudi poolt, tugineb uuringutel, millest osad võivad olla ka Monsanto poolt kirjutatud. kui me räägime tööstuse enda poolt avaldamata uuringut, siis me näeme seda, et Euroopa Liidu eksperdid ei ole hinnanud kõiki andmeid, mis on äh, tööstuse poolt uuritud materjalides, vaid on suurel määral usaldanud tööstuse enda tõlgendusi nendest uuringutest. selle tulemusena väga olulised äh, leiud jäeti nii Toiduohutusameti kui Keemiaameti hinnangutest välja ning mõlemad ametid on seda ka kinnitanud kui me räägime avaldatud äh, uuringutest, siis me oleme näinud seda, et Euroopa Liidu eksperdid on lihtsalt kopeerinud tööstussektori oma hinnangu, pannud selle Euroopa Liidu raportisse kirja ja meil ei ole mingit informatsiooni sõltumatute uuringute tegemisest Euroopa Liidu poolt ning kokkuvõtteks tahaksin öelda, et esindas rohkem kui poolt miljonit eurooplast, siis meie palume, et komisjon peaks tegema ettepaneku keelustamaks äh, glüfosaati ja ma saan aru, et komisjon üksinda seda otsust ei langeta, kuid Euroopa Keemiaamet äh, töötab äh, samuti ju koostöös komisjoniga ja komisjon meie arvates peaks keelustama glüfosaadi, tuginedes keskkonnaohtudele, mis on tuvastatud ja mille puhul EFSA ja EKA on äh, neid samuti tunnistanud ja need tugi, tuginevad ka sea- äh,, teadusandlikul ebakindlusel, mis puudutab äh, terviseandmeid, äh, see puudutab ka seost vähiga ja siin Euroopa Liit peaks ja võiks rakendama ka siis äh, ettevaatuspõhimõtet. kolmandaks, me saame ka välja tuua muid asjaolusid ning me ei kujutanud isegi ette, kui me seda raportit ette valmistasime, et asjad võiksid minna niivõrd halvasti, aga me tõepoolest palume, et otsuste langetajad, komisjon ja parlament äh, vaataksid üle äh, seadusandliku ohu, mis on seotud hinnangu edastamisega. suur tänu, tänaksin sõna parlamendi liikmetele äh, ja proua Juuso kõigepealt ja kaks minutit, palun Sí, muchas gracias, muchas gracias, senor komis-. suur tänu teile ja ma tahaksin tänada ka teid, härra volinik, ja ma tahaksin teid tänada selle eest, et te korraldasite selle kuulamise, aga võtame asjad ette järjekorras. Te olete meile öelnud, et tegemist on siis allkirjadega, mis on kogutud äh, linnade keskustes ja nüüd, kui ma vaatan ükskõik millist äh, linna ja kirjutan, et jah, et aspiriin on äh, Äh, tappev, siis inimesed on valmis sellele alla kirjutama, aga kas te olete ka tootjad ja põllumajandustootjatelt äh, neid allkirju kogunud, kas te ei tea, et äh, glüfosaadi tõttu meil on tegemist siis väik-, väiksemate probleemidega, mis puudutab põllumajandusalasid ja me ei pea kasutama glüfosaadi tõttu nii palju inimjõudu või energiat selleks, et saada lahti umbrohust. sest te olete rääkinud meile sellest, et mida on teinud äh, rahvusvahelise, rahvusvaheline vähiuurimiskeskus, aga peaks ütlema seda, et on olnud ka väga palju teisi raporteid äh,, hindamiskomisjon, äh, mida teeks äh, Ameerika Ühendriike, siis samuti Saksamaa Föderaalne Riskihindamise Instituut, siis ka Põllumajandusministeerium, äh, FTA Ameerika Ühendriikidest, neid on raporte väga palju ja ükski nendest ei ole öelnud, et äh, glüfosaat on äh, kartsenogeen ja IRC Vähiuurimiskeskus ütles meile seda, et jah, et riski me näeme, aga ei loomadel, mitte inimestel. ja me näeme ka seda äh, kõikides raportites, et kõik äh, raportid on olnud väga läbipaistvad ja ainuke, mis ei olnud äh, läbipaistev oma raportis, oli tegelikult, oli tegelikult IRC. ning ma tahaksin lisada ka selle, et kaks inimest IRC-st, Jameson ja Bleff, kes on öelnud, et esimeses versioonis, mis neil oli, siis seal nad on kogunud kokku teadusandmeid mis ütlesid seda, et glüfosaat ei ole oma äh,, ei ole kartsakone, äh, kartsakoneelne aine ja see võeti siis viimasest raportist välja. kas te võiksite seda meile selgitada? see on väga palju inimesi, kes kasutavad glüfosaati, aga ma tahaksin lisada ka midagi muud. mis teil selles Monsanto vastu on? kui glüfosaat ei oleks Monsanto poolt äh, turuselt nelikümmend aastat tagasi, siis ma ei oleks ju siin selleks, et äh, paluda glüfosaati keelustamist ja sel, ja minul ei ole mitte mingit seost ka omakorda Monsantoga. suur tänu! Uh, Madame Dali. proua Dali, palun kaks minutit. Um, suur tänu ja suur tänu ka Euroopa Parlamendile, et andsite meile selle võimaluse ja ma tahaksin ka tänada äh, teid, kes te esindate siis Euroopa kodanike algatust. see väga huvitas, me näeme, siin on parlamenti, kus on erinevad vaatepunktid esindatud ja mina äh, esindan sotsiaaldemokraate Euroopa Parlamendis äh, keskkomisjonis ja nagu te juba ütlesite, siis ähm, te olete teadlikud äh, ka sellest äh, eelmisel kuul vastu võetud otsuses, kus meie ei olnud nõus Euroopa Komisjoni ettepanekuga uuendada glüfosaadi luba järgmiseks kümneks aastaks, vaid me tahtsime näha siis järk-järgulist vähendamist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kaks ja vahepeal me oleme palunud ka seda, et oleks tegemist mitteprofessionaalsete kasutajate jaoks kohast keeldu, eh, keelustamaks parkides kasutamist, aedades, mänguväljakutel kasutamist, kuid järk-järguline vähendamine põllumajanduses, sest me mõistame, et me peaksime andma piisavat aega põllumajandustootjatele muudatustega kohanemiseks. kuid meil on ka teatud mureküsimusi see puudutab läbipaistvuse puudumist, see puudutab ka küsitavat teaduslikust ähm, usaldusväärsust ning sõltumatust. ning teie oma ettekandes rõhutasite ka seda, mille puhul te ütlesite, et tegemist on äh, siis vigase äh, tervisehinnanguga, kus te ütlesite, et äh, tegemist on tööstuse poolt äh, koostatud ülevaadetega, mis on üle võetud ja et ei ole piisavalt äh, uuringuid avaldatud ja et äh, raport on sõna-sõnalt üle võetud komisjoni poolt ja loomulikult me võime kõik tulla välja siin emotsionaalsete ettekannetega, aga tegemist on küsimusega, mis on tõeline mureteema mitte ainult kodanikele, vaid ka äh, siin äh, meie parlamendi liikmetele ja ma tahaksin viidata sellele, mida te tahaksite te saada. Te tahate glüfosaadi keelustamist, aga samal ajal te teadvustate ka seda, et äh, see sektor asendab kiiresti äh, selle toote mingite muude toksiliste ainetega. ja minu küsimus on see, mida te tegelikult tahaksite saavutada, sest kui me keelustame ära glüfosaadi ja kui rõhutan, kui meil ei ole ka piisavalt teaduslikku hindamisprotsessi olemas, mis on mõjutanud ka teist osa, siis nagu te juba ütlesite, siis muud toksilisi aineid võetakse kasutusele, nii ma tahaksingi teada, mis on teie pikaajalised plaanid äh, nende ainete osas ja teise küsimus ka, kuidas te kavatsete reguleerida tootmist ja kasutamist väljaspool Euroopa Liitu, võttes arvesse seda, et tegemist on liikmesriikidega, mis võivad seda äh, ainet importida ka? Now Madam Girling, two minutes please. Thank you, proua Girling, kaks minutit. suur tänu ja suur tänu komisjoni liikmetele. mul on mõned küsimused korraldajatelt. kõigepealt, kas te olete teadlik sellest, et Rahvusvahelise Vähiuuringute Ameti uuring tegelikult läheb vastuollu teaduslike tõenditega. EFSA, EKA, need on Euroopa Liidu ametid, aga lisaks ka pestitsiidide review and maailma terviseorganisatsioon ise on tegelikult nende seas, kes ei, kes ei ole nõus sellega, et IARC, tema arvamusega, et äh, glüfosaat on vähki tekitav. seepärast nad ei ole nõus, sellepärast miks te pidevalt jääte selle üldistava nõudmise, väite juurde. teiseks öeldi siin, et kodanikud on mures, et äh, testides on võimalik leida glüfosaati uriinis. see ei räägi proportsioonidest siinkohal. see, kuidas me täna mõõt-, mõõtmisi teostame, on niivõrd korrektne, et on võimalik leida kõikvõimalikke asju uriinist lihtsalt ei ole proportsionaalne sellist avaldust teha ilma arvulise kvalifitseerimiseta, ma arvan, see on vastutustundetu. ja kolmandaks, arvestades tohutuid jõupingutusi, mida selle algatuse nimel on tehtud ja me teame wemove.org levilehelt, et on äh, miljon liiget ja peamised ja selleks, et saavutada üks koma kolm miljonit, ma ei taha kindlasti kuidagi neid halvustada, neid inimesi. ma olen kindel, et paljud ongi väga mures, miks nad ei peakski olema, arvestades väärinfot, mis neile on antud, aga kas te tõesti usute, et Euroopa kodanikud on need, kes ütlevad, et peaksime keelustama glüfosaadi üks koma kolm miljonit on null koma kolm, alla null koma protsendi rahvastikust ja väärade teaduslike väidete alusel tahate te nüüd keelustada glüfosaati. miks te leiate, et see on vastutustundlik ja mõistlik? Äh, mis see uit-? suur tänu, härra Uitemaa! suur tänu! tahaksin äh, äh, tunnustust avaldada Euroopa kodanike algatusele, alati on hea näha äh,, mida meie valijad arvavad samuti rõhutab see seda, et loomulikult kõik tahaksid vähendada kemikaalide hulka põllumajanduses, sünteetilised kemikaalid või ka orgaanilised kemikaalid. me peaksime neid kasutama jätkusuutlikult ja tegema kõik selleks, et neid kasutada siis, kui enam muud kasutada ei saa. ja minu küsimus ongi sellega seotud. miljoni dollari küsimus hetkel on et kas keelustamine on nüüd rea-, on vastuseks selleks, et me saavutaksime põllumajanduse ümberkujundamise nii, et kemikaale seal ei kasutataks, ma arvan, et see on ka selline laiskus poliitikas, öelda, et me keelame ära, siis probleem ongi lahenenud. mina tahaksin, et me tõepoolest alustaksime, kuidas ikkagi põllumajandussüsteeme niimoodi ümber kujundada, et me vähem sõltuksime, et meil oleksid paremad alternatiivid, äh, madalate riskidega alternatiivid antud juhul nii et kogu selle arutelu kontekstis ma ütleksin, et äh, siin on kaks erinevat arutelu ära segatud, esiteks, kas see on vähki tekitav või ei ole. meie poliitikutena ei ole õiged äh, isikud äh, selle kohta midagi arvama, me ei ole eksperdid ja meil on selleks Euroopa tasandil süsteem, mille eesmärgiks ongi hinnata neid kemikaale teaduslikult, meil on ka kui tegemist on kantserogeense ainega, me seadusandlus ütleb, et see tulebki keelustada. kui ei, siis ei, siis ei ole ka ühtegi argumenti, miks mitte seda lubada. ja teine oluline arutelu puudutab jätkusuutlikku kemikaalide kasutust. ja siin oleks vaja seda põhjalikumalt arutada, selle asemel, et me lihtsalt äh, keelustame kemikaali, nagu EFSA ja EKA on ka öelnud, et kui tege-, et tegemist ei ole kantserogeense ainega. kas meil on siis hetkel õige arutelu üldse käsil, on minu küsimus. Mr Dorfmann. suur tänu, härra Dorfmann. Thank you very much um.... suur tänu uh, kõigepealt tahaksin teid tunnustada, et uh, suutsite läbi viia selle kodanikualgatuse ma äh, ise olen ka osalenud nende kodanikualgatuste korraldamisel, ma tean, kui keeruline on seda teha, kui keeruline on neid äh, allkirju koguda. ma ei tea, kas see miljon on õige summa, äh, mis see piir, mis peaks olema kahe tuhande üheksandal aastal, me nii otsustasime. et nii peaks olema, aga nüüd asja juurde. mina arvan, et äh, tuleb kasutada äh, teaduskriteeriume taimekaitsevahendite kasutamisel ja hindamisel. mina ei arva samuti seda, et et äh, EFSA antud hinnangud äh, taimekaitsevahenditele ei ole adekvaatsed, kui vaadata, kui palju on vähenenud Äh, pestitsiidide kasutamine Euroopa Liidus, äh, äh, siis, siis võib ju näha, et, et pestitsiidide kasutamine on üsna keeruline. samuti on ka selge, et need uuringud kõik ei ole väga objektiivsed, see tekitab ka probleeme ma võin ka tuua näite, kui pealiskaudne see kampaania on. kaks aastat tagasi näidati öö, kohutavaid pilte pilte, äh, ka kaadreid Saksa te äh, televisioonis äh, enneaegsetest lapsest ning süüdistati glüfosaati. aga siis paar kuud hiljem tuli välja, et süüdi oli Zika viirus, mitte glüfosaat aga glüfosaadist siis vaikiti. glüfosaat on herbitsiid, Äh, kui äh, äh, neid ei tohiks ka kasutada taimede vastu, sest näiteks õunapuud surevad ära, kui kasutada seda nende kallal. ning sellega ma jõuangi selle küsimuse juurde, kas te arvate, et meie parlamendil on juba üsna vastutustundlik positsioon ja et me, ja me üritame äh, Äh, äh, see, see, äh, mis, et glüfosaat tuleks järgmise viie aasta jooksul üldse välja juurida. aitäh! suur tänu! proua esinaine, kõigepealt avaldan tunnustust selle kodan-, sellele kodanikualgatusele, see näitab, et meie demokraat, Euroopa demokraatia elujõud on tõsiasi. jah, on poleemika glüfosaadi teemal ja kodanikualgatuse tulemus on see, et äh, üks koma kolm miljonit Euroopa kodanikku, see on suur arv, äh, räägivad vastutustundetusest ühenduse tasandil ja ma arvan, et me peame austama iga kodaniku arvamust, mida siin on väljendatud. poleemika tekkis pärast Monsanto Papersi avalikuks tulemist ja kohtuvaidlust Ameerika Ühendriikides küsi-, kuivõrd tegemist on kantserogeeniga võimalik, see on võimalik, kuivõrd California äh, osariik on glüfosaadi pannud kantserogeensete ainete nimekirja, siis tuleks siiski mõelda. Prantsusmaal näiteks nädalavahetusel ajakirjanduses kirjutati, et äh, põllukultuuride puhul, kui glüfosaati palju kasutatakse, on tõepoolest tulemuseks erinevad haigused, selle kohta on tõendeid, väga paljud põllumehed on siin äh, selle tõendiks. siin ma arvan, et Euroopa rolli peaks olema olla eeskujuks, me peame lühiajaliselt rakendama ettevaatuspõhimõte ja mitme anda luba pikendamiseks, nagu me Euroopa Parlamendis tegime. me peame kaitsma viis, viitesadat miljonit kodanikku, arvestades eurooplaste umbusaldust Euroopa vastu peab glüfosaatide küsimust kasutama kui võimalust, et hüva, äh, institutsioonid saaksid näidata, et nad kaitsevad kodanikke hüperüleilmastumise eest. me peame investeerima agronoomiateadusesse, teadusesse, sellepärast et on reaalsed lahendused, kuidas see, see mudel ümber kujundada. ja mina palun komisjonil meid toetada järgmisel nädalal selge hääletusega, teha lõpp glüfosaatidele mitte otsekohe, aga lähiaastatel selleks, et ja ühtlasi aidates põllumehi. see on ka erikomisjoni eesmärk. ma uurida tõsiasju, tänan väga. Thank you, madam Konechna. suur tänu, proua Konechna. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, dovolte mi především poděkovat. Poděkovat za tu iniciativu. Pro... Suur tänu. Tahaksin tänada selle algatuse eest see on osa piltmõistatusest ainult. meie Euroopa Parlamendis oleme palju kommentaare teinud, palju kriitikat ja probleem on selles, et meid ei võeta kuulda. üheksa liikmesriiki isegi soovivad lõpetada glüfosiitide kasutamise, ka neid ei ole komisjon kuulda võtnud. nii et asi ei ole mitte ainult kodanikes, vaid on ka liikmesriike, kes tahaksid keelustada glüfosaadi. sellepärast me peaksime kuulama kodanikke, kaitsma kodanikke. see ongi meie vastutus, see on meie ülesanne. ma ei ole teiega nõus, kui te ütlete, et äh, glüfosaat ei ole osa meie toidust. Äh, isegi Saksa õlles on see olemas. nii et kui on ainult kahtlustki, et need ained võiksid olla ohtlikud, siis me peaksime tegutsema. aga mida me tegelikult teeme, me lihtsalt ignoreerime fakte, üritame leida argumente, miks mitte tegutseda. nii et mina tahan kuulda neid argumente, miks, miks tegutseda, miks teha teisiti, kas meil on piisavad meetodid, agronoomilis-, meetodid selleks, et teistmoodi toimida selleks, et hargmaised ettevõtted ei kasutaks veel hullemaidki aineid võib-olla. aga ma arvan, et uued meetodid tõepoolest on olemas ja neid ka kasutatakse paljudes liikmesriikides ja kindlasti saame hakkama ilma pestitsiidideta põllumajanduses. peaksime motiveerima põllumehi, kodanikke ja liikmesriiki seda tegema ja suur tänu selle algatuse eest. see on üks nendest silmi avavatest institutsioonidest algatustest. härra Fonte. suur tänu, esimees. on üks koma kolm miljonit allkirja, tõendid, mis näitavad et, et kaheksakümmend protsenti eurooplastest on glüfosaadi kasutamise vastu. peame väga kiiresti sellest vabanema, kuid olles samas realistid peatselt äh, lõpeb kasutusluba, Euroopa Parlament tahab täielikku keelustamist viie aasta pärast. tegelikult me ei toeta ei ühte ega teist varianti, tegelikult on tegemist pöördelise hetkega, me võime kirjutada uue lehekülje glüfosaadi ajaloos. peame seega olema julged, kuid ühtlasi realistlikud, Euroopa Komisjon Äh, võib tegutseda nüüd ja sam-, ja meie peame tegutsema nii, et me saaksime parimad tagatised glüfosaadi jaoks. Äh, mõned poliitilised jõud on tahtnud siin segadust külvata viimastel nädalatel, väites, et, äh, et lahenduseks on kasutusloa pikendamine. kuid lõpetamine on keelu Äh, konkreetne tagajärg, isegi lühiajaline luba tekitab olukorra, kus äh, seda võiks äh, pikendada ja veel kord pikendada. peaksime tegema kõik see, mis on meie võimuses, selleks, et iga-aastast pikendamist ei toimuks, sest see ei, ei võimalda lahendust leida ning tuleks, tuleks ka paika panna lõppkuupäev, mil loobutakse glüfosaadist. hargmaised ettevõtted Äh, väga tahavad ennast näidata märtritena. täiskogu arutelu oli siin väga selge parlamendis. kas komisjon võib tõesti jätkata sellisel moel, et äh, ei pöörata tähelepanu neile ühele koma kolmele miljonile kodaniku allkirjale? Um, uh, thank you, Chair. Um, Commissioner, uh, member. Suur tänu thank you for being here. suur tänu, ütleb härra Pots. suur tänu selle arvutuse eest. mul on kaks küsimust. Öeldi siin, et Euroopa Parlament võttis vastu oma resolutsiooni kolleeg Mirjam Talli kordas, mida me soovime minu küsimus on seega väga lihtne, kas oleks aktsepteeritav teie kui algatuse tegijate jaoks toetada Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mida kompromissina toetas tegelikult kogu poliitiline spektrum. ja teiseks, te räägite peamiselt kantserogeensetest ainetest. kas mõnikord on kahtlusi? minul ei ole küll, aga kas te olete võtnud arvesse ka teisi glüfosaadi mõjusid? seda on kasutatud ka antibiootikuna. kas seda, aga seda pole arutelus üldse puudutatud? see on äh, ka proteiinide inhibiitor. ka see on ka inimrakkudes. kas te võtsite arvesse ka neid teisi negatiivseid mõjusid? lisaks äh, kantserogeensele mõjule Thank you. Mr. Pedicini. Ora Pedicini. Grazie Presidente. Oggi è una giornata importante. Aitäh. Täna on oluline päev, sest Euroopa Parlamendis on kohal meie kodanike esindajad, et rääkida teiste meie kodanike esindajatega selle olulise algatuse üle, mida tuleb tervitada. ma pöörduksin oma kaassaadikute poole. siin on välja toodud kaks erinevat arvamust, Aiak ütleb, et äh, glüfosaat on tõenäoliselt äh, kantserogeenne, samas EFSA ütleb, et äh, tõenäoliselt ta ei ole vähki tekitav. võttes arvesse, et äh, teadusandmeid äh, napib, tuli komisjon välja kümne aasta pikkuse pikendamise ettepanekuga, parlament oli sellele vastu Äh, aga, ja nüüd toimuvad siis äh, läbirääkimised võimalikult hea kompromissi üle, aga mis see kõige parem kompromiss peaks olema sellise aine kohta, äh, mis on tõenäoliselt vähki tekitav? kümme aastat on halvem kui viis ja kodanikud usuvad, et sellist ainet tuleks keelata enne, seni kuni pole tõestatud, et ta ei ole vähki tekitav ehk siis tuleks kehtestada koheselt täielik glüfosaadi keeld üle Euroopa Liidu. see muudatus aga lükati suurem osa parlamendisaadikute poolt tagasi. ja kom-, komisjoni kolmas ettepanek äh, ei, ei ole, ei vasta sellele äh, viiele aasta pik- äh,, äh viie aasta perioodile äh, kus glüfosaat välja äh, juuritakse, vaid soovitakse pikendada kasutamisluba lihtsalt viis aastat. me peaksime ikkagi äh, kuulama äh, meie kodanikke. proua Ausenkamp. aitäh! kõigepealt tahaksin ma tervitada seda kodanikualgatust glüfosaadi keelamise kohta Euroopas üks koma kolm miljonit inimest üle liikmesriikide toetavad seda algatust, see näitab, et glüfosaadi keelamist toetab väga suur hulk inimesi igal pool. kodanikualgatus palub Euroopa Komisjonilt, et ei pikendataks glüfosaadi äh, kasutusluba äh, ennem, kui pole läbi vaadatud täielikult ka kodanikualgatuse sisu volinik Timmermans üt-, ütles, et komisjon ei saa vastu tulla ka Euroopa Parlamendi saadikute soovidele. minu arvates on väga kahju sellest, et Euroopa Komisjon lubab, soovib läbi surida veel viieaastast kasutusluba ilma igasuguste lisatingimusteta Äh, Monsanto üritab siin igal tingimusel turul, äh, turule jääda. Junckeri komisjon peaks pigem hoolitsema meie bioloogilise mitmekesisuse ning loomade ja inimeste tervise eest. selle asemel, et äh, tantsida suurkorporatsioonide pilli järgi glüfosaadile vastumeelsus kodanike hulgas järjest suureneb ka liikmesriikides ning äh, Euroopa Parlamentki peaks tege-, äh, nõudma võimalikult kiiret glühfosaadi kasutamise lõpetamist. glühfosaat peaks, äh, me ei tohi lõpetada ennem, kui glühfosaat on kadunud meie toiduainetest ja meie kehadest. glühfosaat ei ole mitte ainult tõenäoliselt vähki tekitav vaid ta äh, aitab kaasa ka antimikroopsele resistentsusele. seda kõike tuleks arvesse võtta, kui me kehtestame glüfosaadile täieliku keelu. Äh, aitäh. Mr Anju. Anju, härra Anju. ma loodan, et kui äh, kodanikelt küsiti seda küsimust, siis tuletati ka neile meelde, et jah, glüfosaat võib olla WHO andmete kohaselt vähki tekitav, aga WHO ütleb ka, et eh, juuksuri juures käimine eh, ning ka lõkke ääres istumine võivad olla vähki tekitavad, nagu ka öö, öises vahetuses töötamine või keemiline puhastus ning WHO ütleb, et kohvil on veel suurem vähki tekitav mõju ning kui te joote, eh, ma tuletaksin meelde, et kui te joote kohvi, siis te ei joo glüfosaati Äh, mainiti ettevaatuspõhimõtet, kui seda oleks kasutatud elektri kasutusele võtmisel, siis elektrit meil siiamaani ei oleks. ja kus need tõendid on, et see on tervist kahjustav? seda ainult on kasutatud nelikümmend aastat, see on pikk aeg, kodanikud on olnud äh, sellega kokkupuutes juba kaua aega ja probleeme pole tekkinud, aga on ka üks teine kategooria kodanikke, kes kasutavad kontsentraate, nagu näiteks mina, äh, talunikud, aednikud nemad puutuvad kokku tuhat korda rohkem selle ainega kui tavaline inimene, aga nenda, nemad ei ole järjekorras arsti juures, eh, eh, eh, et oma probleemidest rääkida, ei ole mingisuguseid tõendeid tervisekahjustusest mis juhtub, kui see keelatakse, mida äh, talunikud teevad, nad kasu-, äh, nad kultiveerivad maad veel intensiivsemalt, vahest neli korda äh, aastas künnavad selle läbi, et kahjurid kontrolli alla saada, see, siit tulenevad suurene, suuremad CO2 heitmed traktoritest, kuigi glüfosaadi keelajad soovivad vähem CO2, siis me rikume ka pinnast ja kui sajab vihma, siis ka pinnase kvaliteet halveneb, on ka suurem erosioonioht ning kui vaadata ka neid tra-, kündvaid traktoreid, siis võib seal näha alati ka tuhandeid kajakaid, kes söövad välja küntud vihmausse, mis, kes on tegelikult väga kasulikud. paljud inimesed räägivad siin selle aine keelamisest, aga nüüd me impordime ikkagi paljudest riikidest, kus seda ainet ei ole keelatud, mis mõte siis sellel kõigel on? ning lõpetuseks proua esinaine, me räägime siin lihtsalt ühe konkreetse ettevõtte Monsanto vihkamisest, mis kaotas patendi sellele lainele juba kakskümmend aastat tagasi, aitäh! E aitäh! ning nüüd proua Auken viimase saadikuna selles voorus. aitäh, proua esinaine, mina esindan siin petitsioonide komisjoni loomulikult on see hea algatus, aga nüüd juhiksin ma ka tähelepanu sellele, et petitsioonide komisjonis on meil praegu üheksa petitsiooni glüfosaadi kohta. ja ma tooksin siia veel ühe, tooksin selle petitsioonide komisjoni perspektiivi veel välja, nimelt meil napib läbipaistvust ning meil on huvide konflikt ning härra Burns, kui te siin tõite võrdluse suurettevõtete ning vabaühenduste vahel kui ta oleks lugenud neid Monsanto dokumenti, mis äh, äh, USA-s kohtumenetluse äh, käigus paljastati Monsanto vastu, siis võite te näha, kui, kui palju raha seal tegelikult liigub. mina kutsuksin seda otse altkäemaksuks. ning nüüd rünnatakse WHO komisjoni seetõttu. me, meie peaks eelkõige, kui meil on kahtlused, Äh, nõudma kõigepealt täielikku läbipaistvust, mis tähendab, et äh, inimesed ei saa kuskil ilma kaamerateta pimedas öö, äh, ruumis, et peavad istuma kuskil pimedas ruumis ilma kaamerateta, et lugeda neid dokumente, ei, see ei ole läbipaistvus huvide konflikt on ka oluline probleem nii Euroopa Liidu kui EFSA jaoks. kui need inimesed, kelle arvamusi me kuulame, suplevad rahas, ning nad saavad palju, ning nemad kaotavad palju rohkem kui talunikud, kui glüfosaat keelustatakse. seega me peaksime kasutama ettevaatuspõhimõtet, see on küll sisse kirjutatud juba meie aluslepingutesse ning me peaksime äh, ka tagama, et parlament saaks asju arutada läbipaistvalt, äh, et oleks kaasatud sõltumatud teadlased sellesse arutellu Äh, sõltumatud ka rahaliselt. nii et me saaksime usaldada Euroopa Liidu institutsioone palju rohkem, kui me seda praegu suudame, aitäh! aitäh! nüüd annaksin jällegi sõna viieteistkümneks minutiks proua Ahtenbergile, et ta vastaks saadikute küsimustele Uh, thank you very much for those encouraging remarks uh,. But... aitäh uh, nende julgustavate sõnavõttude, aga ka kriitika eest. siin on väga palju küsimusi, millele ma pean vastama. kas mul on nelikümmend minutit aega? viisteist, üks viis, viisteist minutit. alustaksin viimasest kõnelejast härra Agnewst, kes tuletas meile meelde ka teisi klassifikatsioon, vähi tekitavad klassifikatsioone, nagu näiteks kohvi, ööd, öises vahetuses töötamine ja nii edasi. siin tuleb ilmselgelt teha vahet. teised saadikud tuletasid meile ka meelde paljusid viise, kuidas me oleme, puutume kokku glüfosaadiga, ei, me ei joo seda, aga läbi toidu ja joogi, vee äh, puutume me sellega kokku, see on neljakümne viies protsendis Euroopa Liidu pinnasest, ütleb eh, hiljutine uuring. seda on väga raske vältida, glüfosaati on leitud väga paljudes erinevates kohtades, isegi kui me ei joo seda, eh, puutume me sellega kokku. Te ütlesite, et ei ole mingisugust eh, tõendit, et talunikud on väga vähki haigest, väga palju vähki haigestunud. ma vaidleksin sellele vastu. aiak ja ma hiljem kirjeldan, miks me usaldame Aiakit, ütles, et on piiratud näiteid, et äh, on tõendeid, et selle mõju inimestel on piiratud. et äh, äh, on piiratud mõjud inimestele ning eriti puudutab see talunikke ning EFSA või ma peaksin ütlema Monsanto ütles, et need tõendid ei ole piisavad piiratud mõju inimestele on Iraaki poolt minu arvates näidatud. siis järgmised küsimused. alustan esimesest kõnelejast, nii on palju lihtsam. proua Juuso äh, kahtles, kas talunikud toetavad glüfosaadi keeldu, sest glüfosaadist saavad talunikud palju kasu. ma tuletaksin teile meelde, et on erinevaid talunike organisatsioone üle Euroopa. mõned organisatsioonid soovivad jääda glüfosaadi juurde, kuigi nemad on esimesed kokkupuutujad ja on piiratud tõendeid vähki, vähktõve tekkimisest talunike hulgast äh, tulenevat glüfosaadi kasutamisest, aga on ka teisi talunikuorganisatsioone, kes mõistavad reaalsust, kes mõistavad, et see aine äh, niikuinii keelatakse ning kes on nüüd asunud selle liikumise esirinda. Nad lihtsalt ei ütle, et glüfosaadi keeld on põhjendatud, vaid mõtlevad ka äh, Äh, kuidas äh, me peaksime edasi liikuma, millised peaksid olema toetusmeetmed, et äh, talunikud saaksid loobuda glüfosaadi kasutamisest. sellised arutelud ka juba käivad ning on hea näha, et talunikud ise omavahel räägivad sellest. kaks talunikuorganisatsiooni, üks Prantsusmaal, üks Saksamaal, teevad seda, Hispaaniast ma sellist organisatsiooni ei tea saadikud tuletasid ka meelde meile neid teisi analüüse, mis üle maailma on tehtud, mitte ainult EFSA või EKA, äh, pole öelnud, et äh, ei ole piisavalt tõendeid äh, vähki tekitavast mõjust glüfosaadi puhul. seetõttu ma tuletaksin teile ka meelde, miks me usaldame IAK-i. IAK on väga öö, öö, respektaabel teadusorganisatsioon, mille analüüsid põhjendavad teadusfaktidel seal on ekstra välja valitud eksperdid, kes on nimeliselt teada ning kelle puhul ei ole huvide konflikti. ja töötab ainult avalike andmete põhjal. teadlast, teadlased hindavad väga EAK-i oma sõltumatuse tõttu märtsis kaks tuhat kuusteist avaldasid umbes sada teadlast oma kommentaari eh, selle kohta, et kus nad kaitsesid IAK-i Äh, glüfosaadi analüüsi ning ütlesid, et EFSA analüüs on paljuski vigane. ning pärast seda on paljud teisedki teadlased hakanud kaitsma IAK-i monograafi äh, programmi, mida samuti praegusel hetkel rünnatakse. tuletaksin teile ka meelde, et äh, keemiatööstuse rünnak IAK-i vastu ei ole esimene EAK on üle elanud ka teise kampaania, mida pidas tubakatööstus pärast seda, kui EAK äh, tuli äh, äh, välja analüüsiga, et passiivne suitsetamine põhjustab samuti vähki. ehk siis EAK-i töö ei ole, ei ole kõigile meelepärane, aga see ongi hea siit võib, võivad ka Euroopa Liidu agentuurid õppida, nemadki peaksid äh, töötama selliste kõrgete standardite põhjal, välistama igasugused ekspertide huvide konfliktid ning töötama ainult avalike andmete põhjal. muuseas, Euroopa äh, teadus äh, nõustamismehhanism töötab ka nüüd ainult avalike andmete põhjal. loomulikult tööstusele alati selline asi ei meeldi, aga see on vajalik selleks, et saavutada usaldusväärsust ning äh, kõrget reputatsiooni nii teadlaste kui ka kodanike hulgas. vist kaks kõnelejat süüdistasid meid ka selles, et me räägime ainult Monsantost ning glüfosaadiga pole siin mingit pistmist, sest äh, see äh, suur hargmaine ettevõte patenteeris esimesena glüfosaadi ning hakkas seda valmistama me mõistame, me teame seda väga hästi, et glüfosaati toodavad üle kahekümne ettevõtte, see ei ole ainult Monsanto asi, aga me teame ka, et Monsanto on turuliider glüfos-, äh, äh, Monsanto on selles äh, rühmas liider, kes üritab läbi suruda glüfosaadi loa pikendamist. me näeme, kuidas nad mõjutavad avalikku arvamust ning teadustööd Äh, läbi Monsanto äh, paljastuste. kuigi jah, me anname endale aru, et Monsanto ei ole siin ainuke ettevõte. mida me soovime saavutada, küsis proua Tali. glüfosaadi keelamine võimaldaks teiste uute mürkide kasutamist, mis asendaks glüfosaadi äh, ning mida me siis saavutame, kui me jätkame glüfosaadi importimist mitte eraldi tootena, vaid osana äh, näiteks äh, loomasöödast. loomulikult ei soovi me, et glüfosaati asendataks mõnede teiste herbitsiididega, kemikaalidega. samal ajal ei arva me ka, et see lihtsalt nii juhtuks. seda, me oleme kahel põhjusel optimistlikud. glühfosaadi äh, tekitatav kahju ei jätku äh, glühfosaadi keelamisel. Euroopas ei ole ühtegi sarnast kemikaali, me, mis suudaks glühfosaati asendada põllumajanduses ja mujalgi. me kõik teame, et ka äh, Äh, avalik sektor kasutab glüfosaati, äh, samamoodi ka isikud. glüfosanaat näiteks, mida nimetatakse vahel glüfosaadi äh, konkurendiks, ka Euroopa konku-, konkurentsivolinik ütles seda, seda ei saa enam nii suurtes kogustes Euroopas kasutada, selle kasutamine on piiratud tervishoiu põhjustel nagu ma ütlesin, ei ole mingit otsest äh, konkurenti, mis suudaks glüfosaati asendada, teadusandmed näitavad, et äh, äh, uuringud näitavad, et talunikud kasutaksid palju vähem glüfosaati või selle asendajaid, kemikaale glüfosaadi keelamise puhul ning loomulikult tööstus on selle tõttu ärevuses. ning öö, öö, prognoosid näitavad ka, et see tooks kaasa ka öö, Äh, äh, põlluharimistavade muutuse, ehk siis et keemiatööstuse äh, kasumid vähenevad. tõend, me oleme neid argumente ka varem kuulnud, kui näiteks kotanoidid keelati Euroopa Liidu poolt, siis teadlased ütlesid, et jah, uued kemikaalid asendavad need ning mesilased kannatavad ikkagi edasi nüüd meil on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta statistika Ühendkuningriigist, äh, kus äh, näid-, millega näidati, et äh, neonikotinoidide keelamise järel ei hakatud kasutama, kasutama rohkem uusi kemikaale. ehk siis öö, öö, bürotoidid ei, ei, ei ole võtnud üle neonikotinoidide kohta. ja lõpetuseks loomulikult ma loodan, et talunikud ei hakka kasutama teisi herbitsiide, me teame, et on teisi kahjulikke herbitsiide ka olemas ning seetõttu meil ongi siin kodanikualgatuses kolm erinevat nõudmis, äh, nõudmist ning äh, mu kolleeg äh, hiljem räägib meie kolmandast nõudmisest, mis puudutab siis üleüldist pestitsiidide kasutamise vähenemist Euroopas siis see, mida ütles Julie Curling. see, et uriinis on tuvastatud glüfosaati, see on problemaatiline, miks? loomulikult äh, need kogused on väikesed, aga see näitab, et äh, see aine on meie kehades ja kui Jaagil on õigus ning äh, glüfosaat on vähki tekitav, mida erinevad sõltumatud uuringud näitavad, siis ei ole sellist asja nagu mingi turvaline madal tase millest äh, allapoole on glüfosaat ohutu, seda tuleb ka meeles pidada. asi ei ole ainult selles, et kui palju seda meie kehades on. minu arvates see Miga poolt äh, alguses tutvustatud uuringut, kus näidati et, et seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti küsitletud inimestest viies Euroopa Liidu riigis toetavad glüfosaatide keeldu. see minu arvates näitab, et asi on palju laiem kui meie algatus. loomulikult saime meie ainult üks koma kolm miljonit allkirja, sest see oli Euroopa Liidu poolt kehtestatud lävend, me ei näinud mingit põhjust, et seda hakata väga palju ületama siis härra Huitemanni äh, kommentaar, et kas me peaksime kemikaalid üldse keelustama, kas see lahendaks meie probleemid, loomulikult mitte. see oleks esimene samm. esimene samm öö, äh, peaks olema öö, äh, regulatiivne reaktsioon tead-, praegustele probleemidele ning nii glüfosaadi kui teiste kemikaalide keeld peaks kaasa tooma muutused meie põllumajandustavades. see juba toimub, tegelikult Miga juba äh, rääkis sellest, et paljud tuhanded äh, mahepõllun- äh,, äh mahetalunikud ning tavatalunikud töötavad äh, ilma glüfosaadita, me peaksime äh, tagama, et selline, selline käitumistava leviks rohkem. loomulikult see tähendab rohkem tööd, rohkem teadmisi, Äh, äh, talunike jaoks, mis neil on vaja hankida, paljud eksperdid on näidanud, et odavate kemikaalide kasutamine on tegelikult peatanud põllumajanduse äh, arengu nii tehnoloogiliselt kui muidu. ehk siis innovatsiooni põhjustab ju vajadus. senikaua, kuni meil on kemikaalid, siis innovatsiooni ei tule, see on odav ning seda saab väga vabalt kasutada talunike poolt. kui glüfosaat keelata, tahetakse, siis peaks tulema rohkem töökohti põllumajandusse, rohkem innovatsiooni ning see on ka, mis on oluline nii saadikutele kui komisjonile siin, me peaksime toetama talunikke selles protsessis. siis vaidleksin ma vastu sellele, et see kampaania oli pealiskaudne ning et me kasutame andmeid, mis ei ole kinnitatud. härra Dorfmann väitis nii. minu arvates oleme me olnud väga ettevaatlikud teadusandmete kasutamisel, me viitasime siin IAAC-i analüüsile, sest meie arvates on see väga äh, põhjalik äh, vähki tekitavate ainete analüüs, ma selgitasin, miks me usaldame Iraaki ning minu arvates pole me selle kampaania jooksul teinud ühtegi põhjendamatut väidet glüfosaadi kohta, mis õõnestaks meie tegevust. ning jah, härra Dorfmann, me usume, et et öö, äh, oleks öö, äh, tõesti vajalik ka keelustada öö, äh, öö, lõikuseelne glüfosaadi kasutamine, sest see vähendaks ka jääke toiduainetes. proua Asekamp mainis viimaseid teadusanalüüse, jah, ma nüüd võtan lühemalt kokku. minu arvates see ongi hea ana-, äh, kokkuvõte, ta mainis äh, uuemaid andmeid, et glüfosaadiga kokkupuutumine võib äh, vähendada ka antibiootikumide mõju, mõnede kõige tavalisemate antibiootikumide mõju meditsiinis see oli äh, veel üks uuring, mis minu arvates öö, äh, suurendab muresid glüfosaadi suhtes. see ei puuduta ainult glüfosaati, vaid ka teisi herbitsiide. aga see uuring äh, tõi välja veel ühe olulise aspekti, nimelt regulaatorid peaks vaatama suuremat pilti. ehk siis see öö, kontseptsioon õige ja vale kohta, turvalise ja Äh, mitteturvalisuse kohta Euroopas on muutunud aja jooksul ning me peaksime seda arvesse võtma, äh, eriti äh, kuna ka antimikroobne resistentsus on Euroopa jaoks suur probleem, nagu härra volinik kindlasti teab. see peaks olema ka osa meie riskianalüüsist pestitsiidide puhul. kokkuvõtteks. Teie märkused kõik olid väga kasulikud. me oleme ka parlamendile toetuse eest tänulikud, härra Potš ja teised meenutasid meile, et parlament on juba palunud öö, öö, glüfosaadi osalist keeluta-, keelustamist praegu ning täielikku keelustamist viie aasta pärast. me oleme selle parlamendi positsiooni eest väga tänulikud ning meie kodanikualgatuse seisukoht on, et glüfosaat tuleks keelata praegu me usume, et parlamendi positsioon on poliitiline kompromiss ning kõige progressiivsem positsioon, mis praegu on olemas, ning loodetavasti saab selle põhjal ka Euroopa Liidus sõlmida lõpliku kompromissi. Thank you very much, now I'd like to suur tänu ja annan palun äh, siis proua Sabine Julike, kes on toidu ja sööduohutuse innovatsiooniüksuse juht äh, tervishoiu peadirektoraadis, nii et äh, viis minutit, siis meil on aja, oleme juba ajakavas maha jäänud. suur tänu kõigepealt algatuseks sellele mõttevahetusele, siis komisjon sooviks rõhutada seda, et me vaatame ohuhinnanguid ja glüfosaadi heakskiitu peavad järgima neid kriteeriumeid, mis on ära toodud Euroopa pestitsiidide seadusandlus, mis on võetud vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt. ja selle seaduse sätted tähendavad ka inimeste ja loomade tervisekaitset ning ma tahaks rõhutada ka seda, et selle seadusandluse äh, sätted äh, põhinevad äh, ettevaatusmeetmetel, mis on oluline osa seadusandluse sätetest. ning see tähendab, et vastavalt sellele, et kui meil on taotlus esitatud mingi aktiivse aine kasutamise osas nagu glüfosaat, siis seadusandlus nõuab, et komisjon tegutseb selleks, et võtta määrus vastu äh, ja me kiidame heaks selle aktiivaine kasutamise äh, Äh, loomulikult vastavalt tingimustele või me ei uuenda seda heakskiitu. seadusandlus näeb ette ka aktiivse toimeaine heakskiidu, kui nendele tingimustele on vastatud. selles regulatiivses äh, raamistikus, mis puudutab glüfosaati, siis komisjon ei ole näinud äh, mingeid probleeme selle osaga seadusandluse teksti täitmisest. loomulikult küsimus ongi siin selles, et miks Euroopa Liit ei keelusta äh, glüfosaati ja ei tee ka seda ettepanekut, nii et äh, öelda selgelt välja, et meil ei ole teaduslikke ega juriidilisi aluseid, mis toetaks glüfosaadi keelustamise pestitsiidide seadusandluse kontekstis, millele ma just viitasin. Euroopa kodanike algatus on viidanud äh, ohule inimtervisele ja on väitnud, et see niimoodi on, aga glüfosaati on põhjalikult ja sõltumatult hinnatud liikmesriikide Euroopa Toiduaatsameti poolt ja ka Euroopa äh, Keemiaameti poolt ja järeldus oli igal pool sama, et äh, glüfosaati klassifikatsioon kartsenogeense ainena ei ole õigustatud lisaks Euroopa Liidu riskihinnang tõudis järeldusele, et glüfosaak, kui seda kasutatakse vastavalt äh, heale põllumajanduslikule tavale, ei tekita mitte aktsepteeritavat ohtu inimtervisele, loomatervisele või keskkonnale. ning äh, siseriiklikud asutused teistes äh, piirkondades nagu Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa, nagu EFO ja WHO ühiskoosolek äh, pestitsiidide osas jõudsid samale järeldusele. see tähendab, et IARC, Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus, on ainuke amet, millel on teistest erinev äh, vaade, mis puudutab glüfosaadi kartsogeneerilisel mõju. nii et kui me vaatame siis olemasolevat informatsiooni, mis meil glüfosaadi kohta on, ning äh, mõeldes ka hinnangutele, mis on tehtud, siis meil ei ole põhjus äh, kahelda Euroopa Liidu poolt läbi viidud hinnangute põhjalikkuses ja meil ei ole põhjust ka kahelda Euroopa Liidu süsteemis, mis on selle jaoks loodud. see on ka põhjus, käesoleva aasta oktoobri lõpus komisjon esitas liikmesriikidele ettepaneku selleks, et uuendada selle toimeaine heakskiidu veel viieks aastaks ja ma tahtsin viidata, ühele üleskutsele, mida ütles parlament, äh, see puudutab glüfosaadi kasutamise järk-järgulist vähendamist. tahaksin rõhutada ka sellele, et praegune seadusandlus vastavalt nendele tingimustele, mille ma just viitasin, siis meil ei ole ühtegi sätet, mis äh, võimaldab sellist äh, kuupäeva kindlaksmääramist kasutamise lõpetamiseks, kuid kui me räägime toimeaine kasutamise äh, Äh, kinnitamise uuendamises, siis see tegelikult nõuab midagi muud, ehk siis see nõuab seda, et liikmesriigid ühe aasta jooksul peavad uuendama kõikide nende toodete kinnitust, mis on turul kättesaadavad ning sellega me palume liikmesriikidele võtta arvesse kõiki neid järg-, täiendavaid tingimusi, mis on komisjoni ettepanekus ära toodud. näiteks, et äh, see puudutab äh, siis äh, põhjaveekaitset, äh, tuleb pöörata tähelepanu aine kasutamisele avalikus ruumis ning äh, siis ka viljakoristuseelset kasutamist. selline täiendav hindamine peab olema ellu viidud selleks, et äh, toimeaine kasutamist äh, täiendavalt kinnitataks. minu aeg on äh, läbi, aga ma tahaksin äh, mainida seda, mida ütles parlamendi liige Auken. ma ei tea, kas ma sain sellest täpselt aru, aga tegemist oli vist ettepanekuga, mis puudutas Euroopa poolseid hinnanguid, mis sõltuvad altkäemaksust, nii et kui ma sain sellest õigesti aru, siis ma äh, esitan omapoolse vastuväite komisjoni enda ja oma kolleegide nimel. suur tänu! Uh, if... suur tänu. Madam Achterberg, if you have a short. ja proua Achterberg, kas teil on ka lühike vastus komisjonile? üks lause, üks minut. In just one sentence. nii et ühe lausega, siis ma ütleks jah, tõepoolest, et see ei ole päris aus jätta glüfosaadi otsus liikmesriikide õlule ja miks see nii on, sest EFSA on öelnud, et tegemist on sellise äh, formulatsiooniga, mis on ohtlikum kui glüfosaat ise ja see tugineb sõltumatutele uuringutele. EFSA on öelnud, et seda tuleb hinnata ja küsimus ongi selles, kuidas need liikmesriigid seda teevad. Neil ei ole andmeid, siin ei ole andmenõude, mis puudutab äh, individuaalseid tooteid, mille puhul me näeksime siis, kas tegemist on äh, geenitoksilisuse või äh, vähki tekitajate ainetega, sest pikaajalist tervislik mõju tervisele hinnata. Monsanto on öelnud, et nemad seda ei tee ja tegemist on ettevõttega, mis on otsustanud äh, mitte aktsepteerida oma klientide poolt äh, tõstatatud küsimusi. Euroopa Liit ei saa seda niisama kõrvale jätta, see on ka põhjus, miks me selle teema tõstatasime suur tänu, sellega me oleme lõpetanud siis esimese vooru ja läheme edasi järgmise vooruga, see on siis eh, teine voor eh, ja teine siis Euroopa kodanikualgatuse eesmärk, mis puudutab eh, pestitsiidide teadusliku hindamise menetluse muutmine Euroopa Liidus ning selle eesmärgi tutvustamiseks meil on härra Helmut Burtšer kes esindab Euroopa kodaniku, äh, kodanikukomiteed, nii et palun, teil on sõna. ja viis minutit, palun. Okay. Guten Tag. Ich möchte alle Anwesenden hier begrüßen. aitäh, ma tahaksin tervitada kõiki siinolijaid, tänada teid selle eest, et ma saan teie ees rääkida, minu nimi on Helmut Butšer, ma olen biokeemik ning ma töötan äh, Äh, Friends of the Earth Austria organisatsioonis. mina olen äh, glüfosaadialase äh, teadusraamat, analüüsi autor Euroopa Liidus. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ning liikmesriigid otsustasid kahe tuhande üheksandal aastal uue pestitsiidi korra üle. see pidi olema uus teetähis parema keskkonna ning inimeste tervise kaitse suunas. seda tervitati. nähti ette, et ained, mis on vähki tekitavad, mis äh, kahjustavad toiduaineid ning keskkonda, äh, nad ei saa enam pestitsiidide kasutamise luba ning seda pidi, kõike pidi tegema vastavalt teadusandmetele. avaldatud uuringud, mis on sõltumatud, Äh, neid tuleb arvesse võtta autoriseerimissüsteemis. alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast oleks pidanud, äh, äh, oleks uuringute pid-, põhjal juhtuma nii, et glüfosaat oleks kuulutatud tõenise, tõe, tõenäoliselt vähki tekitavaks ning ta ei oleks kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast enam luba saama. aga ikka istume me siin ja räägime sellest, glüfosaat on näide sellest, et Euroopa autoriseerimissüsteem on läbi kukkunud, võimud ignoreerivad teadusandmeid ning valetavad ning ei äh, võetud arvesse teadusandmeid. ma tooksin näited uuringutest, mis näitavad äh, glüfosaadi mõjusid. Äh, teadusandmed kolm neljast äh, uuringust vähemalt näitavad DNA-d mõjutavaid äh, äh, mõjusid glüfosaadi puhul. ning WHO seetõttu otsustas ka, et glüfosaat on gürotoksiline, genotoksiline. samas tööstuse esindajad sekkusid teadustööde koostamisse ning nemad ütlesid, et kõik need uuringud äh, peaaegu kõik need uuringud vähemalt ei ole usaldusväärsed, mitte relevantsed ning usa-, usaldusväärsed. ning mida tegid siis äh, ametivõimud, äh, Saksa äh, riskianalüüsi amet, mis peaks tegelema selliste asjadega, ei tegutsenud vastavalt Euroopa äh, aluslepingule artiklile üksteist, selle asemel äh, võttis ta arvesse äh, teadusuuringute asemel hoopis tööstuse seisukohti. ning ei kommenteeritud absoluutselt teadusuuringuid endid. siin raportis on nelikümmend kuus lehekülge, mis, ma olen kaasa toonud selle raporti ning seal on kopeeritud lihtsalt äh, tööstuse äh, uuringuid. tuleks uurida, millised on äh, ametivõimude motiivid, kui nad niimoodi tegutsevad ning samuti on tegemist siin huvide konfliktiga, kui tööstuse esindajad mõjutavad selliseid teadusuuringuid, mis ütlevad, kas toode on ohtlik või mitte Äh, seda äh, probleemi süvendavad veelgi äh, tööstuse poolt rahastatavad teadusuuringud, kus kehtib ka see tööstus är,, ärisaladuse põhimõte, nii et ei saa kasutada kõiki andmeid. aga sellele probleemile on ka lahendused olemas. Äh, siin tuleks äh, sisse viia kolm muudatust, mille on välja toonud ka Euroopa Kodanike Institutsioon, äh, Euroopa Kodanike Algatus. ei tohiks kasutada enam tööstuse poolt rahastatavaid uuringuid, vaid uuringuid peavad olema sõltumatud Äh, see, seega saab kaitsta äh, teadustöö kvaliteeti ning see äh, on, oleks sõltumatu. teine muudatus, kõik regulatiivsed uuringud peavad olema aval-, avalikustatud. peavad olema avaldatud kõik abstraktid ning alusteaduslikud andmed ning järeldused. sellega saab tagada, et regulatiivuuringud põhinevad ikkagi teaduslikul diskursusel ning kolmas muudatus ametivõimud peavad olema sõ täiesti sõltumatud öö, äh, ning öö, äh, tööstus ei saa otsustada, äh, milliseid teadusuuringuid Euroopa Liidu ametivõimud saavad kasutada. aitäh! Thank you very much. Now I give the floor to the member. suur tänu. nüüd saavad sõna parlamendi liikmed. esimesena härra Kiiseke, kaheks minutiks. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende und aitäh, proua esinaine, suur tänu ka nende ettekannete äh, eest. Äh, Saksa ajalehes just raporteeriti, et Christopher Poitier, üks selle IAGi äh, uuringu autoritest WHO-l sai sada kuuskümmend tuhat USA dollarilt, äh, dollarit kahelt äh, advokaadibüroolt, äh, kes töötavad koos Monsantoga. ehk siis see WHO uuring, mida me peaksime usaldama, sai tegelikult raha sealt, seega me peaksime mõtlema, kas me saame usaldada selliseid tead-, teadlaseid, teadlasi, kui glüfosaadi vastased saavad sellisel moel raha, siis peame küsima, kas need teadlased on tõesti sõltumatud teisalt me räägime siin sellest kohtuprotsessist, see puudutab nii glüfosaati kui äh, äh, sisesekretsiooni näärmesüsteemi äh, äh häirijaid, kahjustajaid. oluline on aga siin silmas pidada, et kõige tähtsam on doos äh, mürkide puhul. meie äh, riskianalüüs peab ka seda arvesse võtma, me peame mõtlema, kas need doosid on ikkagi piisavalt suured meil ei ole mõtet siin kojas pidada emotsionaalseid arutelusid, vaid me peame äh, laskma teadlastel oma rahulikul, rahulikult oma tööd teha ja oma hinnangud esitada, aitäh! Thank you very much, now madam uh, Kade-. suur tänu nüüd, proua Kadenbach! Thank you very much, Mr Butcher for your suur tänu! selle lühikese sõnavõtu eest, härra Butcher, ja, ja tunnustus kogu meeskonnale tõesti oli muljetavaldav, millise lühikese ajaga teil õnnestus koguda üks koma kolm miljonit allkirja ja ma, ja asi ei olnud mitte linnades allkirjade kogumises, tehti palju rohkem. kaks küsimust, esiteks kinnitamismenetlus ja eriti artikkel kaheksa viis pestitsiidide määruses aastast kaks tuhat üheksa, kus on räägitud äh, teadus teadlaste poolt kinnitatud teadusandmete avalikust kättesaadavusest. kas te leiate, et ainult teadlaste poolt läbi vaadatud avalikke andmeid tuleks kasutada otsuse tegemises, see on minu esimene küsimus. ja kas te olete nõus, et tööstus peaks EFSA-le asjakohaseid andmeid edastama ja kui on andmetes lünki, siis aktiivaineid ei tohiks, aktiivaineid ei tohiks luba saada. ja mainiksin veel kahte asja. mul on väga hea meel et ma olen selle Euroopa Parlamendi liige, sest ma olen kindel, et me oleme kõige läbipaistvam parlament maailmas. me ei ole homogeensed, nagu te tänagi kuulsite, positsioonid on väga erinevad. nii et ma paluksin teil olla nii kena ja pöörata tähelepanu, kes mille poolt hääletab siin parlamendis ja eriti enne kui otsustate oma hääle mõnele fraktsioonile anda järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel aastal kaks tuhat üheksateist. palun vaadake ja kontrollige, mida keegi siin parlamendis tegi, kes mille poolt hääletas. sest me oleme siin selleks, et esindada teie huve, mitte Euroopa Liit, mitte parlament, vaid üksik parlamendiliige on see, kes esindab Euroopa kodanikke, nii et kasutage võimalust ja hääletage nende poolt, kes tõesti teie huvisid ja teie olukorda esindavad. tänan. ma tõesti loodan, et nii kodanikud ka teevad ja tõesti väga tähelepanelikult vaatavad, kes mille poolt hääletab, nii et toetan seda sõnavõttu. järgmine kõneleja proua Krustet. tänan väga, proua esinaine. ma saan väga hästi aru, et äh, on kõht, kõhklusi ja kriitikat äh, lubade andmise aadressil, et teadusuuringud on seotud äh, huvide konfliktidega, mõistan väga hästi, aga asetage ennast ka parlamendisaadikute kohale, kui me kuulame ekspertide sõnavõtte, siis tavaliselt öö, äh, oleme veelgi suuremas segaduses pärast. eksperdid ei ole omavahel nõus, nii et see kõik on keeruline. nii et peame toetuma ametitele. ja seepärast iga kord kui Euroopa ameteid kritiseeritakse EFSA-t, mõnikord EKA-t, siis ma arvan, et siin tuleb teha jõupingutusi ja anda rohkem vahendeid meie ametitele, et nad võiksid olla täiesti sõltumatud, aga kui me räägime huvide konfliktist, siis millega on õieti tegu? sest äh, kui me pidevalt eksperdid kõrvale jätame, väites, et võivad tekkida huvide konfliktid, siis jätame ennast ka ilma ekspertide kvaliteedist ja teadmistest ja kui me nüüd ütleme, et ekspertiisid pärinevad tööstuselt, ka, ka see on viga. sest ka, ka, ka tööstuse ekspertiisi on meil vaja, ekspertteadmisi, nad tunnevad tooteid, oskavad sellest rääkida. ja tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et võib-olla tõesti tuleks ähm, meie ametite õigusakte reformida sellest, selleks, et nad võiksid olla võimalikult iseseisvad, sõltumatud, kuid äh, ma siin hoiataksin ideoloogiliste seisukohtade eest, kus süstemaatiliselt rõhutakse huvide konfliktile. Thank you very much, no suur tänu, Lope, proua Lopes Bermejo. tänan väga, proua esinaine. tere tulemast kõigile. tahaksin kõigepealt äh, tänada selle mõtte andmevahetuse korraldamise eest. komisjon ja EFSA tuginevad andmetele, mis on avaldatud või ka avaldamata. EFSA ütleb, et ta on läbi vaadanud täiendavaid raporteid, äh, mille on esitanud äh, tööstussektor ja mida ei ole avaldatud ja mis võimaldavad järeldada, et kantserogeenne mõju on vähetõenäoline. Need raportid ei ole kättesaadavad. isegi äh, soovi avaldades neid lugeda, ei saanud me neid lugeda paljud nendest ei ole kättesaadavaid, neid ei saa uurida. ning IARC ka mitte ei saa nendega tutvuda, nii et minu küsimus on suunatud kõige rohkem komisjonile. ma tahaksin teada, kui kaua jätkub see täielik läbipaistvuse puudus ja see, et me ei pääse raportitele ligi. kas äh, austate Euroopa Kohtu otsust, mille kohaselt andmeid ei saa varjata, väites äri, viidates ärisaladusele. tarbijate kaitse ja ohutus peavad olema olulisemad kui tööst-, tootjate huvid. parlamendis oleme sageli näinud, kuidas tootjad on need, kes määravad komisjoni otsused. näiteks diiseliskandaali puhul. kui kaua saab tööstus otsustada, kuidas liikmesriigid viivad läbi teadusuuringuid? Need menetlused vajavad muutmist. ja veel üks aspekt. paljud uuringud näitavad, et glüfosoot, glüfosaat võib endokriinsüsteemi mõjutada ei ole hin-, ei ole hinnatud äh, nende ainete mõju hormonaalsüsteemile. kuidas äh, hinnatakse glüfosaati mõju kui endokriinsüsteemi tegemist häirivat ainet? ja lõpetuseks, tänu pestitsiididele on meie põllud muutunud surnuaedadeks, linnulaulu ei enam kuulda, kõik sureb välja, tahanda-, parandada tootlikkust, äh, kui tahad et parandada maa kasutust, tuleb lõpp teha pestitsiide kasutusele ja tuleb kasutada hoopis teist põllumajandusmeetodit. härra Suulo, suur tänu. taaskord pöördun ma härra Andriukaitise poole ja minu küsimus on nagu ikka väga lihtne kui oluline on teie jaoks kodanike tervise kaitse? täna on olukord täiesti selge minu seisukohast tundub mulle, et me oleme eksinud äh, bürokraatia koridorides. Äh, meil on kohustused, takistused kõikjal, aga unustame selle, mis on kõige olulisem. see on kodanike tervise ja keskkonnakaitse. kuulsime ära komisjoni sõnavõttu. komisjon seletas, et ta ei saa valida vahendeid, ta peab ainult kinnitama varasema otsuse kui just täna teistsugust otsust ei langetata. mina leian, et ühest küljest on meil sellised liikumised nagu kodanikealgatus, millega soovitakse glüfosaat täiesti keelustada, tegemist on ju ohtliku ainega. selles pole kahtlust ja teisalt on komisjon. komisjon, kes poeb peitu administratiivsetesse menetlustesse. nii et meil on ühelt poolt kodanikualgatus, vähemalt liikumine, mida toetavad kodanike poolt valitud institutsioonid ja nende, nende vastas siis komisjon, mida kodanikud valinud ei ole ja kes ka ei esinda kodanike huve. ma saan aru haldusmenetluste keerukusest kuid äh, ma või, mingil määral võib öelda, et mul on neist ükskõik sest äh, tähtsaim on ju kodanike tervis. nii ma arvan, et äh, lahendus on väga lihtne, lõpetagem glüfosaadi kasutamine. tehnilised ja juriidilised takistused, äh, komisjon on tupikus, kõik see mind ei huvita. mina tahan, et langetataks otsus, mis on üheselt mõistetav, kui nõukogu on endiselt tupikus, mida komisjon siis teeb? komisjon kasutab alati, kas ta kasutab alati haldusettekäändeid? proua Evi. suur tänu, proua esinaine me kuulsime, kuidas eelejad äh, puudutasid erinevaid aspekte. mina tahaksin meelde tuletada üht. glüfosaatide Äh, rakkerühm, äh, mille on kokku kutsunud Monsanto, reageeris parlamendi resolutsioonile eelmisel aastal ja teatas komisjonile, ta oli piisavalt julge ja ka mitmed kolleegid muide on olnud piisavalt julged ütlemaks, et arutelu ei ole olnud ratsionaalne ja ei ole juhindunud teadusfaktidest tegemist on Monsanto valega. see arutelu tugineb just nimelt teadusfaktidel, glüfosaadi ohtlikkusel, me oleme saanud äh, äh kinnitusi äh, näiteks Ameerika Ühendriikides Monsanto Papersi kontekstis, nii et ärgem sulgegem silmi mõned teadusuuringud on koostatud asjast huvitatud osapoolte poolt, kes soovivad müüa glüfosaati sisaldava, sisaldavaid tooteid. tegemist on pikka aega tuntud olnud herbitsiidiga, seitsmekümnendatel aastatel sai see loa ja me kasutame seda ka täna. tegemist on herbitsiidiga, mis on teinud suuri kahjusid, siin on näha teil kaart, mis näitab Äh, kui laialt herbitsiide kasutatakse. ja sellest ma teen järelduse vastupidiselt sellele, mida väidab rakkerühm, ei ole glüfosaat kaasaegne, see ei ole kaasaegne tehnoloogia, see on vana, aegunud tehnoloogia, mis ei vasta üldse enam tänase päeva nõuetele. seega ma kutsun komisjoni üles jõuliselt otsustama, lõpetagem glüfosaati kasutus suur tänu, sellega on äh, liikmete küsimuste voor lõppenud ja sõna saab Helmut Burtšer vastuseks maksimaalselt viieteistkümneks minutiks. Danke für diese sehr interessanten Fragen. aitäh nende väga huvitavate küsimuste eest. üritan nad neile järjekorras nüüd vastata. esimene küsimus härra Kiisekelt puudutas Ajaki äh, analüüside usaldusväärsust, võttes arvesse, et Christopher Partier sai sada kuuskümmend tuhat dollarit. USA advokaadi äh, büroolt eksperdina äh, esinemise eest. selle raha sai ta palju varem, äh, ennem seda, kui ta Ajaki äh, analüütik oli. ta, ta oli nõustaja, üks paljudest teadlastest, kes USA-s Äh, eksperdina tegutses äh, nii, nagu äh, Monsanto paljastused seda ka näitasid, mis olid väga huvitavad. ta oli siis ekspert USA kohtusüsteemis teadlasena ning need summad, mis Christopher Partiele maksti, olid isegi väiksemad kui mõningatele tema kolleegidele, aga tema oli üks nendest paljudest öö, ekspertidest, keda seal kasutati ning öö, see, selle põhjal ei saa kuidagi küsimärgi alla panna Jaaki usaldusväärsust kui öö, uurida neid äh, etteheiteid, äh, mida on teinud ka Reutersi äh, ajakirjanikud, siis need, selgub neid uurides, et tegelikult need ei ole tõsiseltvõetavad. samasugune etteheide tehti ka eelmises voorus vist, et et Jaak oma lõppraportis äh, võttis välja teatud öö, aspektid, kus räägiti sellest, et vähki tekitavat mõju pole suudetud tuvastada. sellised, seda ütlesid üheksakümnendatel Monsanto poolt rahastatud uuringud ning edasised uuringud on näidanud, et me näeme tõsiseid vähki tekitavaid mõjusid aga IAK äh, siis äh, võttis ka algselt infot Monsanto kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, uuringust samas need kaheksakümnendate, üheksakümnendate aasta uuring, aastate uuringud ei ole tegelikult teaduslikult usaldusväärsed ja seetõttu see kustutati. härra Kiiseke ütles minu jaoks üsna Äh, hämmastavalt äh, seda, et äh, et pestitsiidide loa andmisel ei peaks lähtuma riskianalüüsist, vaid tõendatud vähijuhtumitest, minu arvates on see al-, alarmeeriv, sest me lähtume alati riskianalüüsist, nii nagu kahe tuhande üheksandal aastal parlament liikmesriikidega otsustas me peame lähtuma just äh, erinevatest äh, ohtudest inimtervisele loa andmise protsessis. siis teine küsimus, üritan proua Kadenbachile lühidalt vastata, ta tundub arvavat, et, et ainult äh, teadusliku vastastikuse hin-, teadlaste vastastikuse retsenseerimise põhjal to-, kokku pandud Äh, uuringuid äh, tuleks tunnustada. jah, äh, ametlikke uuringuid loomulikult tuleb ainult arvestada, aga alati on mõistlik võtta arvesse ka regulatiivseid uuringuid, mis öö, peaks olema ka sõltumatud. oluline on tagada, et neid uuringuid ei ole tellinud tööstus, vaid Äh, e-, et neid ei tehta äh, laboratooriumites, mille eest maksavad äh, ettevõtted, vaid et need uuringud viidaks läbi sõltumatutes laborites. kolmas aspekt. provokatsete küsimus see puudutas ekspertarvamusi ja seda, et kritiseeritakse EFSA-t ja agentuure, et kas see oli õigustatud, see kriitika. ma tahaksin siin selle peale öelda, et ma olen korduvalt mõelnud, miks kogu aeg korratakse, et ei ole mingisugust kahtlust, et autoriseerimismenetlus on olnud õiguspärane. seda on öeldud ka härra voliniku poolt äh, siin poodiumil. see on tõsiasi, fakt, et sõltumatu analüüs, nii nagu see on kirjas artiklis üksteist, äh, ei ole aset leidnud äh, teadusliteratuuri põhjal, kui see oleks toimunud, siis igatahes sellest pole ühtegi jälge selles nelja, üle nelja tuhande leheküljelises analüüsis, kus analüüsitakse toksilisust. siin on kirjas ainult üks lause, mis ei tulene Monsantost, mida ei ole kopeeritud Monsanto tekstist. ülejäänud kõik on kopeeritud ning senikaua, kuni parlament ja komisjon ei tegele selle teemaga, ja lihtsalt ütlevad, et sellist asja pole toimunud, senikaua äh, ei ole usaldusväärne see analüüs. see on oluline aspekt. siis oli veel ka teine huvitav küsimus proua Krostetilt, see puudutas huvide konflikti. ma olen teiega täiesti nõus, et huvide konflikt konf-, konflikti ei tohiks kasutada selleks, et tööstust täiesti kõrvale tõrjuda. Ettevõtetel on omad teadmised, mis ainult nendel on, aga ei ole mõistlik tööstusele selliseid ülesandeid panna, mida peaks tegelikult, mis peaks tegelikult ametivõimude ülesanne olema. sest siis tekib täiesti võimatu huvide konflikt, loomulikult ettevõtjana võin ma öelda, et minu analüüs on objektiivne aga seda ei saa tõestada. sellises äh, huvide konfliktis, äh, sellist huvikonflikti üldiselt tuleb ikkagi vältida. järgmine küsimus puudutas seda, seda äh, läbipaistvuse puudust ettevõtjate analüüsides. Äh, siin tuleks ju kasutada OECD äh, suuniseid, mida küll alati ei tehta, äh, aga probleem on tegelikult selles, et nende analüüside alusandmed on salajased härra volinik Andrukaitis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis öö, öö, ütlesite te ka öö, midagi selle kohta küsimus seisneb selles, kas sellist asja tuleks edaspidi ka kannatada. minu arvates peavad poliitikud sellele vastama. eurooplased seda ei mõista. seda ma näen iga kord, kui ma oma paljudel reisidel inimestega räägin. ja inimesed on väga hämmastunud alati kui nad saavad teada, et need uuringud, mis uurivad nende toodete öö, öö, ohutust, on tegelikult salajased. inimesed on sellest täiesti hämmastunud ning selline asi ei kõlba kuskile. niimoodi ei suuda inimeste usaldust me enda poole võita siin on ka õiguslikud elemendid, näiteks Euroopa Kohtu lahend novembrist kaks tuhat kuusteist, see on seotud vist Aarhusi, Aarhusi konventsiooniga, kus öeldi, et pestitsiidiga teiega seotud küsimused, äh, küsimuste puhul peab info olema avalikkusele kättesaadav. seega äh, siin ei peaks kehtima see äh, ärisaladus nende ettevõtete poolt läbi viidud uuringute puhul siis viimased sõnavõtud, nendega ma olen nõus, härra Tsulo ütles, et sisulist glüfosaadialast arutelu napib ja minu arvates on ka see nii. viimase kahe aasta jooksul pole mingit sisulist arutelu toimunud, sest ametivõimud on suutnud selle summutada ei saa ju olla niimoodi, et äh, äh, Saksamaa riskianalüüsiamet kaks aastat ilma mingite vastu äh, väideteta suudab seda valet, valet infot levitada, mis puudutab nende ainete vähki tekitavat olemust Äh, Saksamaa riskianalüüsi amet on äh, korduvalt seda rõhutanud erinevates ajalehtedes ja ka oma kirjalikes vastutes, vastutes Saksamaa Bundestagis. Äh, see kirjalik vastus oli vist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris. ehk siis, et nemad jõudsid teistsugusele järeldusele kui WHO. me teame, et WHO öö, Äh, vähiuuringute Keskus öö, äh, oma uuringutes öö, äh, öö, kasutas ka Euroopa pestitsiidide määrustikku kui öö, oma kemikaalide klassifitseerimises. ehk siis siin Euroopas on meil peaaegu sarnane öö, ohtude klassifitseerimissüsteem, kui seda on WHO-l pärast seda pestitsiidide määruse vastuvõtmist ja selle, selle põhjal saab otsustada, kas see aine on vähki tekitav ning kui ta on, siis seda ei saa, sellele ei saa kasutusluba anda. see kahe tuhande üheksanda aasta Äh, määrus, äh, äh, seda pole järgitud ning ametivõimud on juba viimased kaks aastat avalikkust petnud. minu arvates on see peamine probleem. me ei saa selli-, niimoodi valetades mõistlikku poliitikat ajada, ehk siis kogu aeg kasutatakse ebatõdesid. sarnaseid väljaütlemistega on välja tulnud ka EFSA peadirektor Äh, kui ta rääkis seal äh, vähiohust ja nii edasi, äh, ja ta ütles, et isegi kui selline vähioht on, siis inimeste puhul on see tegelikult olematu. niimoodi korralikku, korralikke seadusi paika panna ei saa. ning sellega jõuan oma viimase aspekti juurde, küsimus siis selle kohta, et kus on teadlased, kuhu on jõudnud teadus Äh, ettevõtted ning ametivõimud on kogu aeg öelnud, et nüüd on meil siin sellised teadusfaktid äh, ning selle põhjal peame me otsustama. Äh, ametivõimud on kopeerinud nüüd ettevõtete teadusuuringuid ning kui vaadata, mis seal uuringutes sees on, siis sellel ei ole teadusega mingit pistmist. kui nüüd tõesti uurida teadusandmeid, siis tuleb vaadata äh, ekspertide antud hinnanguid, ehk siis me peame uurima IAAC-i uuringut. oleks ekslik kogu aeg rõhutada seda, et et tõelised teadusuuringud pärinevad ettevõtetelt, Monsantot ja nii edasi ja et kriitikud äh, mängivad lihtsalt emotsioonidega. see on vale, mina ise olen teadustaustaga, ma olen viisteist aastat äh, töötanud teadusorganisatsioonis äh, ning ma saan siinkohal öelda, et praegusel hetkel autoriseerimismenetluses pole glüfosaatide puhul mingisuguseid teadusandmeid Euroopa Liidus arvesse võetud, aitäh! suur tänu ja nüüd ma tahaksin anda äh, sõna komisjoni esindajale ja kes on siis härra Ladislav Miko, tervishoiu peadirektoraadi ja viis minutit kahjuks ainult. suur tänu ja ma tahaksin kõigepealt äh, selle viie minuti jooksul siis vastata, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma ei hakka kordama äh, kõiki neid teemasid, mis on seotud esimese küsimusega, sellele vastas juba minu kolleeg. ja siin me räägime siis äh, protsessist, me räägime nendest küsimustest, mis on seotud läbipaistvusega, uuringutega, sellega, kuidas neid äh, uuringuid läbi viiakse ning äh, tegemist on siis üldist laadi teemadega, mis on väga olulised loomulikult komisjoni jaoks ja need huvipakkuvad teemad, teemad, nagu te ilmselt teate, neid on ka uuritud siis, kui äh, võeti vastu praegune seadusandlus ja nagu me kuulsime, siis seda nähti ka Äh, sellise arengu, olulise arenguetapina me praegusel hetkel järgime seda seadusandlust, kus tõendamiskoormus, kui meil on tegemist toimeaine ohutusega, see võib-olla on, või siis näiteks pestitsiid, on siis ettevõttel ja see tähendab ka, nendel on siis see kohustus kanda kulud. ja ma olen kindel, et see oli väga selge põhjus äh, miks äh, sellele kokkuleppega olid nõus ka parlament ja teised kaasseadusandjad. lisaks sellele ma peaksin ütlema ka seda, et tegemist on sama süsteemiga, mis on märksa laiem, see ei puuduta mitte ainult pestitsiide, vaid puudutab ka näiteks ravimeid ja teisi tooteid. ja nüüd kui meil on tegemist äh, huvitatud firmaga, kes tahavad näha toote heakskiitmist või kinnitamist, siis ta peab esitama oma poolt kohu, äh, kohustuslikud uuringud, mis on tehtud äh, vastavalt rahvusvahelistele juhistele, vastavalt heale laboratoorsele tavale ning tegemist on siis äh, protokollidega, mida järgitakse vastavalt rahvusvahelisele standardidele, OECD standarditele ja nõnda edasi. Lissaboni süsteem on hinnanud juba neid probleeme ka varem ja on selge, et siin on meil tekkinud küsimus või selline e-, eeldus siis, et kui meil on Ehm, kui me viime läbi äh, laboratooriumis uuringud, siis need tulemused võivad kõikuda ja et kas nad võivad olla nüüd sellised, mis vastavad tellija huvidele, aga peaks ütlema, et head laboratoorset tava ei ole lihtne saada äh, neid litsentse on lihtne kaotada, nii et tegemist on siis sellise süsteemiga, mille puhul laborid oleksid väga ettevaatlikud ja nad ei tahaks kõrvale kalduda sellest äh, süsteemist ning teine, kus me räägime avaldatud äh, kollegiaalselt äh, resenseeritud äh, materjalidest ja see on juba osa äh, süsteemist ja see on süsteemis jääb alles ka edaspidi, nii et tegemist on uuringutega, mis on äh, selle sektori poolt läbi viidud, mis on lisaks siis teadusartiklitele, kus äh, keskendutakse nendele teemadele äh, ja nad ei pruugi siis olla avalikult kättesaadavad. ja loomulikult ma olen kuulnud seda üleskutset, mis puudutab seda, et et tuleks teisel viisil neid uuringute tulemusi avaldada, ma tahaksin öelda ka seda, et kui me räägime sellest, me alustaksime siis läbipaistvuses ka ja tuurandmetega, siis nagu te juba teate, siis ähm, antud konkreetsel juhul, kui, kuna me tegeme, tegeleme ikkagi seadusandluse elluviimisega, siis me jälgime seda, mida seadusandlus meilt nõuab, et EFSA peab tegema kokkuvõtte, äh, see toimik on äh, avalikult kättesaadav, seal on äh, siis informatsiooni erinevate teadusuuringute kohta ning lisaks sellele on kõik hinnangud ja taustadokumendid, mis toetavad EFSA järeldust aktiivsete toimeainete osas, need peavad olema EFSA poolt avaldatud ja seesama pu protseduur puudutab ka kemikaaliameteid ja nagu te teate, meil toimus juba äh, arutelu, mis puudutas äh, alusandmete jagamist, äh, nende tuurandmete jagamist. tegemist oli siis selle lähenemisega, mida kasutati EFSA poolt selleks, et edastada materjali, selle jaoks kasutati seda nii-öelda lugemisruumi võimalust, aga ma saan aru, et see küsimus on tegelikult äh, seotud süsteemse läbipaistvusmeetmega. ma tahaksin öelda ka seda, et äh, tegemist on valdkonnaga, mis ei ole komisjoni jaoks uued, me oleme neid juba mõnda aega arutanud. Need äh, tuvastati ka siis praeguse äh, parema seadusandluse valdkonnas teel siis toiduseaduse muutmisele, muutmiseks, nii et me vaatasime ka seda, kuidas me saaksime läbipaistvust veelgi suurendada ning me küsime ka teabe omanikelt, et äh, palume ka neil olla proaktiivsed. ma tahaksin vastata ka sellele küsimusele, kui kaua äh, siis läbipaistvuse puudumise lahendamine aega võtab, siis ma ütleksin, me analüüsime võimalusi äh, ja ma leian, et see potentsiaalne lahendus on see, mida me siis ähm, välja pakume selle protsessi tulemusena. rääkides natuke teadusuuringutest veel, siis ma arvan, et see ähm, nõue, et me ei peaks äh, kasutama ainult ära taotlejate poolt tehtud teadusuuringuid, siis siin on paar asja, mis on sellega seotud. kõigepealt me peame aru saama ka sellest, et meil on tegemist selle konfliktiga või probleemiga, mis puudutab väga väikest osa uuringutest. ma olen kindel et, et üheksakümmend viis protsenti teostatud teadusuuringutest ei ole äh, vastuolulise iseloomuga. ja lisaks ma tahtsin saada ka informatsiooni äh, teie jaoks, et tegemist on siis nende uuringutega, mis on seotud äh, mingi tunnustamise või heakskiiduga, siis neid on umbes kakskümmend tuhat aastas nii et ma äh, kirjeldan teile neid äh, näitajaid selleks, et äh, me mõistaksime, mis on see töö, mis ära tehakse. et kui me räägime siis teadusuuringute läbiviimisest, nende eest maksmisest ja nõnda edasi. ja tegemist on nende asjaoludega, mida tuleb kindlasti arvesse võtta, nii et me räägime kuludest ja me räägime ka su usaldusväärsusest loomulikult, nagu ma juba varem ütlesin nii et kui me nüüd äh, vaatleme seda argumendi mõlemalt pooküljelt, siis on selge, et me võime hinnata seda, kuidas antud probleemi lahendada. me vaatame neid erinevaid variante, me vaatame seda, kuidas oleks võimalik äh, siis haldustegevust parendada, mis puudutab äh, vajalikke uuringuid, me vaatame ka seda, millised on võimalused protsessi kontrollida, kas seda tehakse auditite kaudu, kui meil on tegemist ähm, spetsiifiliste sisuauditidega, mida teostavad vastavad agentuurid, või kui me räägime nendest võimalustest, et teostatakse ka sõltumatuid uuringuid ja see puudutab eriti neid valdkondi, mis on vastuolulised ja nagu ma ütlesin, vaadates siis üldisi neid andmeid, siis me peaksime loomulikult vaatama eelkõige neid, mis on vastuolulised. suur tänu! suur tänu ja ja härra Põrtsel, kas te tahaksite vastata sellele, mida ütles Euroopa Komisjon, teil on üks minut. Eine minute okay.? üks minut, olgu. kõigepealt olen ma väga rahul sellega, et komisjon läbipaistvusega üldse kavatseb tegeleda. üks oluline aspekt on siin see, et tootja peab tõestama, et ta toode on ohutu. meie ettepanek autoriseerimissüsteemile äh, muudab tegelikult väga vähe, ainuke asi, mis muutub, on see, et äh, tootja äh, ütleb laborile, et mul on vaja uuringut, Äh, selle aine kohta ning siis ta läheb ametivõimude juurde. ehk siis ametivõimud esitavad selle tellimuse laborile, seega katkeb seos labori ja ettevõtte vahel ning äh, väheneb ka huvide konflikti oht. ning kolmas asi, küsimus komisjonile. kas see ei muuda teid rahutuks et, et seitsekümmend viis protsenti äh, uuringutest seal raportis, teadusandmed ütlevad, et glüfosaat, glüfosaadil on genotoksilised mõjud. seitsekümmend viis protsenti, kakskümmend viis protsenti seda ei ütle. ettevõtete uuringute, äh, uuringutest ainult kaks protsenti, ehk siis üks uuring äh, ütleb, et selline oht on olemas. ehk siis meil on kaks täiesti erinevat äh, teadustöö tulemust ning nüüd siis meie ametivõimud jätavad kõrvale öö, äh, öö, äh, äh, teised uuringud ning kopeerivad lihtsalt au, öö, Monsanto enda uuringut. ühtegi kriitilist uuringut ei kasutata. kui see ei ole murettekitav, siis ma ei mõista maailma üldse. aitäh! Okay, so um, this concludes suur tänu, sellega me oleme siis lõpetanud oma teise vooruga ja läheme edasi viimase vooruga. ja see puudutab Euroopa Liidu ülest äh, kohustuslikku äh, pestitsiidide koguste vähendamist ja nüüd äh, selleks, et kodanikualgatuse eesmärgid tutvustada, on meil siis Angeliki Lüsimahsu ja teil on siis sõna viieks minutiks, palun. Five, now is five viis minutit, palun, ja siis on viisteist jäänud edasi, alustame viiega. Present your Te saate oma eesmärki tutvustada. okay.. Thank you very much um.... suur tänu. räägin äh, kolmandast eesmärgiks, milleks on siis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. mitte ainult ei ole tegemist siin glüfosaadiga, meie ühiskond on nii sõltuvaks muutunud pestitsiididest, et igal aastal kulutame nelisada miljonit tonni, nelisada miljonit kilo pestitsiide. selle, et kasvatada põllukultuure. pestitsiide kasutamine on äärmiselt mitte jätkusuutlik, tegemist on bioloogilisest aktiivsete ainetega. Nad on toksilised, mõjutavad elavaid organisme kuid ka neid, mõjutavad just ka neid organisme, mis, mida tegelikult sihikule ei võetud, nagu linnud, väikeimetajad, konnad, mesilased ja nii edasi. see käib ka inimeste ja põllumajandusloomade kohta. ikkagi tuhandeid tonne kemikaale kasutatakse, seades ohtu inimeste tervise ja keskkonda, keskkonnaolukorra. uuringud mis puudutavad äh, kantserogeene äh, ainevahetust, mis puudutab põllumehi, põllumajanduspiirkondi, äh, neid kõiki on liiga palju, me ei saa neid jätta tähelepanuta. mõõdetakse mõju ökosüsteemidele neljakümne kahel protsendil juhul jõgedes ja järvedes on tegemist kroonilise toksilisusega, nagu kaart näitab, punased punastes piirkondades on üle seitsmekümne viie protsendi toksilisust. ka metsa ökosüsteem on samuti ohus, seitsekümmend kuus protsenti eh, putukate biomassist kahekümne viimase, viiekümne, kahekümne viie aasta jooksul Saksa metsades on, on puudu, on äh, hõlmatud ja tegemist on just põllumajanduses kasutatavate pestitsiididega. pestitsiidil on negatiivne mõju põllumajandusele, hävitatakse ökosüsteemid, hävineb pinnas, pinnase viljakus, kultuurid muutuvad järjest äh, vastuvõtlikumaks kahjuritele ja järjest rohkem on vaja kasutada pestitsiide. otsus teha lõpp nendele tavadele ei ole mingisugune uus soov. lisaks pestitsiivide määrusele on Euroopa institutsioonid võtnud vastu ka pestitsiidide jätkusuutliku kasutuse direktiivi, mis kustut-, kutsuvad liikmesriike üles kasutama pestitsiide ainult siis, kui muid vahendeid ei ole ning on seadnud ka selged vähendamise eesmärgid. pestitsiidide haldamine, nende on soodustanud äh, erinevate kultuuride kasutamist näiteks, alterna-, muid alternatiivne, bioloogilisi meetodeid ja ainult siis, kui kõik alternatiivid nurjuvad, võib kasutada direktiivi kohaselt äh, pestitsiide, see puudutab ka loomulikke pestitsiide. kuid äh, hiljutine arutelu näitab, et direktiivi ei rakendata Euroopa Liidus, ainult kuus liikmesriiki on selged vähendamise eesmärgid endale seadnud, kuigi alternatiivid eksisteerivad. selleks, et alternatiive kasutama hakata, tuleb seada Euroopa Liidu tasandil kohustuslikud eesmärgid. pestitsiide ei tohiks kasutada siis, kui alternatiivsed meetodid on juba olemas ja kõik liikmesriigid peaksid hoiduma pestitsiididest haljasaladel. kaitsta tuleb jõgesid, järvesid ja nende ökosüsteeme. pikaajalised äh, eesmärgid on samuti vajalikud selleks, et alternatiive kasutusele võtta. seda ei saa teha ilma põllumeeste abita, mitte ainult äh, rahalises mõttes, tuleb pakkuda ka nõustamist alternatiivsete meetodite osas, erinevate põllukultuuride ja kahjurite osas geoloogilise mitmekesisuse hävimine põllumajanduspiirkondadel selleks, et toota üksikuid kultuure, ei ole jätkusuutlik ja viib tupikusse. mida kiiremini me oma tavasid muudame, seda paremad võimalused on meil keskkonda kaitsta ja tuleviku loodusressursse. suur tänu! Now... suur tänu! nüüd saavad sõna parlamendiliikmed. kõigepealt proua Gardiini. tänan väga. kõik on väga tore, parimas maailmas. kui ma kuulen siin, et põllumajandusest selliselt räägitakse, siis mulle jääb mulje, et me kirjeldame põllumajandust, mis ei kuulu meie maailma, sest kui mina kuulan põllumeeste esindajaid, organisatsioone, siis ma saan aru, et põllumajandus on äärmiselt kaasaegne, täpne, kasutatakse roboteid, masinaid, satelliite, need on kõik põllumeeste töövahendite hulgas täna. on integreeritud süsteemid ja pestitsiidid on tõesti viimane vahend, kui on haige, haigused, bakterid, millega tuleb võidelda väga spetsiifilistes olukordades kasutatakse pestitsiide, kuid väga konkreetses spetsiifilises raamistikus. põllumajandus, mida te siin kirjeldate, paleoliitikumi ja neoliitikumi vaheline kirjeldus, ma, ma ei mõista seda. tänapäeva põllumajandus on kaasaegne. see, mida teie kirjeldate kuulub äh, möödanikku. ka meie võtame ju ravimeid. see käib ka taimede kohta, kui taimed on haigestunud, siis tuleb neid ravida. Äh, Bacteria fastidiosa on äh, aine, mida on võimalik blokeerida, haigust tekitada, mida on võimalik tänu kemikaalidele pidurdada, ärgem tekitagem endale illusioone, illu-, illusoorseid eesmärke. me peame püüdlema tasakaalu ja kompromissi suunas. on vaja kontrolli, ma olen nõus, kuid inspektorid, kontrolli läbiviijad peavad samuti mõistma kõikide jõudude seisukohti. üritagem jõuda kompromissini. kui te räägite asendussüsteemidest, meie, meil Euroopa Liidus on eesmärgid, mis on palju rangemad kui meie konkurentide omad. me ta-, tahate muuta põllumajandust, aga kuidas te seda ette kujutate, et põllumajandus äh, saab siis olema rikastele määratud? suur tänu, proua Kuteland. tänan, proua esinaine see kodanikualgatus on väga tugev signaal kodanikelt, et ainult turvalised tooted peaksid olema lubatud ning kui on kahtlusi ainete osas, kuidas nad mõjutavad inimtervist või keskkonda, siis ei ole vastutustundlik, kui meie poliitikud pikendame nende kasutuslubasid. see on väga oluline juhtum, glüfosaadid, kuid see rõhutab ka struktuurset probleemi Euroopa ei tee piisavalt selleks, et edendada seda, et võetaks kasutusele jätkusuutlikumaid alternatiive, see, see mõjub halvasti nii bioloogilisele mitmekesisusele kui inimtervisele ja volinik, mul oleks teile paar küsimust. esiteks, me teame, et paljud põllumehed kasutavad pestitsiide ennetavalt, selle asemel, et proovida alternatiive. see ei ole põllumehe süü, tema peamiselt tahab oma põllukultuuri kasvatada, probleem on see aga keskkonnale. see võib samuti kahjustada inimeste tervist, nii põllumehe enda tervist kui tarbijate tervist, kes puutuvad kokku pestitsiididega oma toidus. me peame muutma siin stiimuleid selleks, et see rutiinne pestitsiide kasutamine muutuks ja ma tahaksin teada, mida komisjon kavatseb ette võtta teiseks, mõned liikmesriigid on juba võtnud meetmeid selleks, et keelustada kahjulike pestitsiidide kasutamine avalikel mänguväljakutel, parkides, koolides, looduskaitsealadel, nii et on, see näitab, et on liikmesriike, kes on valmis palju enam tegema kodanike ja keskkonna kaitseks. ja ka seda, ja seda soovib ka parlament glüfosaadi kasutuse osas on ka muid teisi liikmesriike, kes selliseid meetmeid ei võta. meil on vaja üle-euroopalist lahendust. tahaksin teada, miks komisjon venitab, miks sellist keeldu ei ole kohustuslikuks tehtud liikmesriikides. ja kolmandaks, komisjoni oma algatus pestitsiidide jätkusuutliku direktiivi rakendamise kohta näitab, et peaaegu kõik liikmesriigid ei ole ajakohaselt direktiivi rakendanud ning on erinevaid, on lünkasid liikmesriikide tegevuskohades, kui need kavad üldse olemas on. direktiivi oleks pidanud rakendama juba aastal kaks tuhat kaksteist, nüüd on meil aasta kaks tuhat seitseteist. komisjoni raport direktiivi rakendamise kohta ütleb, et komisjon kaalub rikkumismenetlusi. kas ähm, mida selliste, millal võiks oodata selliseid menetlusi? suur tänu, proua McIntyre. tänan, proua esinaine. järjest rohkem saan kirju valijatelt, põllumeestelt. väga tüüpiline on kiri, kus öeldakse, et äh, on kohutav, kuidas tead, teadlaste äh, tulemusi moonutatakse selleks, et anda äh, poliitikutele ja kallutatud organisatsioonidele argumente. on aeg öelda avalikkusele ja otsustajatele, et glüfosaat on olnud turvaline juba nelikümmend aastat ja on ka edaspidi turvaline. sajad sõltumatud äh, kontrollitud uuringud on seda tõestanud. kuu alguses ta üks järjekordne äh, uuring riiklikult vähiinstituudilt üt-, ütle, ei, tõestas, et glüfosaat äh, ei vii vähi ja lümfoomini. mul on probleem, ma ei saa aru, kuidas kohustuslik ja sihi ja sihteesmärgid on kokku sobivad. ma ei tea ühtegi põllumeest, kes tahaks kulutada rohkem kui hädavajalik kemikaalidele. seega sihtmärgid, mida me peaksime toetama, on teadusuuringud selleks, et et paremaid põllumajandustavasid sisse viia. näiteks äh, pinda, näiteks maapinna kaitsega seotud äh, põllumajandus, kasutatakse näiteks orgaanilist, orgaanilisi väetisi, sisinik, süsiniku sidumine, erosioonikaitse ja vee aurustumine on siin positiivseks. ilma äh, glüfosaadita hakatakse mehaaniliselt umbrohtusid äh, hävitama, see suurendab äh, kasvuhoonegaaside emissioone, see on ohtlik äh, lindudele, loomad, erinevatele metslindudele. seega täielik keelustamine ei ole mitte, selle asemel peaksime mõtlema hoopis paremale pinnase kaitsele, parematele põllumajandusmeetoditele. suur tänu, härra Gerbrandi suur tänu, esinaine, ma tahaksin tänada algatuse tegijaid. ma arvan, et seda tunnu-, see tunnustus on õigustatud. ma näen, kui polariseeritud ja emotsionaalne see arutelu on. ühelt poolt tahaks ära, öeldakse, et glüfosaadi keelustamine on põllumajanduse lõpp maailmas, teiselt poolt glüfosaadi kasutamise jätk on maailma lõpp ma arvan, et mõlemad pooled teavad, et äh, nii see ei ole. Äh, asi on äh, tasakaalustatum. teame aga seda, et järjest rohkem on probleeme, mis on seotud tohutu suure pestitsiidide kasutusega. ma ei räägi siin ainult glüfosaadist, räägin seda, et tohutult palju kasutatakse pestitsiide põllumajandusest. nelisada miljonit kilo pestitsiidi nägin ma teie slaidil just. see on päris suur kogus ja kui arvestame, et pool põllumajandusmaast on juba küllastunud glüfosaadist ja kui me loeme uuringuid putukate kohta, see on üsna murettekitav. minule on selge, et ähm, meie ees on praeguse süsteemi piirid. me ei ole piisavalt äh, uurinud äh, pestitsiidide kasutamise kumulatiivset mõju, me uurime neid ükshaaval uurime, kas, kas tegemist on kantserogeense ainega või mitte, see on meie peamine küsimus, aga me ei uuri kumuleeruvat mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja keskkonnale üldisemalt ja see ongi meie suur viga. minu küsimus volinikule on, kas, kas komisjon võiks samuti ja EFSA võiks samuti laiemalt asjale vaadata? ja lõpetuseks, esinaine, ma arvan, et kemikaalide järgne põllumajandus oleks meile kõigile hea. nii et küsimus ei ole, kas me peaksime keelustama glüfosaadi, mina arvan, küsimus on, kuidas kiiremini jõuda kemikaalide järgse põllumajanduseni Euroopas, see oleks suurepärane väljakutse komisjonile, mille kallal töötada, ilma et seataks ohtu põllumajandustoodangut, kuid samas äh, saavutades tohutult palju keskkonna ja rahva tervise jaoks, võib-olla see komisjon saaks siin midagi ette võtta. suur tänu, Linns. ja, vielen dank ähm,. Ich möchte aitäh, ma tuleksin nüüd tagasi selle alguses äh, kuuldud ettekande juurde minu arvates lihtsustatakse siin kogu seda lähenemist liigselt, tuuakse välja liiga lihtsustatud lahendused. ja süüdistatakse liigselt intensiivset põllumajandust. mina paluksin, et te räägiksite natukene täpsemalt nendest väljakutsetest ja kui rääkida siin täpsemalt glüfosaadist, siis äh, äh, paljudes kohtades teda ammu enam ei kasutata, äh, ainult põllumajanduses, näiteks minu, minu kodumaal kasutatakse seda raudteedel, paljudes riikides kasutatakse seda ka avalikes kohtades Äh, ning äh, äh, inimesed kasutavad seda ka oma eraaedades, ilma et nad oleksid kuskilt otsast eksperdid selles valdkonnas. me peame tõesti tegutsema selle nimel, et selle kasutamist vähendada, eriti avalikes kohtades, laste mänguväljakutel ja nii edasi, me peame tähelepanelikult vaatama, mis seal toimub, ja uurima, et eh, kus selle, selle kasutamist tuleks täiesti keelata. näiteks minu kodumaal eh, kulutati sada miljonit eurot vähem taimekaitsevahenditele kui eh, aasta varem, seega jõupingutused selle kasutamist vähendada kannavad vilja, niisiis tavaline keelamine minu arvates ei ole nii mõistlik, kui lihtsalt vähenemise eesmärgid üle Euroopa Liidu paika panna. aitäh, härra Temesmaaker! Dank u wel en uh, ook van wat mij betreft welkom in onze commissie. Ik deel zeker. aitäh, eh, tere tulemast ka meie komisjoni. jah, eh, on tore näha, et nii paljud inimesed tunnevad muret liigse pestitsiidide kasutamise üle. tõesti, selle kasutamist tuleks vähendada ning pikemas perspektiivis võib-olla täiesti selle kasutamine lõpetada pestitsiide kasutatakse järjest vähem mõtestatult. mina toetan ka glüfosaadi kasutamise lõpetamist, aga ma tahaksin siin tuua välja suurema pildi veel kolleegidele. siin on komisjoni dokument kümnendast oktoobrist, mis puudutas liikmesriikide tegevuskavasid ning edusamme ja pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise suunas. see näitab, et äh, meil on teha veel nii mõndagi. IBM, meie integreeritud süsteem ei toimi ning liikmesriikide meetmed ei ole samuti piisavalt edukad olnud, näiteks koguste vähendamises ja erinevates piirkondades kasutamise keelustamises ning nüüd nõutakse siin siduvaid Euroopa üleseid vähendamise eesmärke. kui ma seda loen, siis Äh, es-, esimesena mõtlema selle peale, et tegelikult direktiiv tuleks liikmesriikides paremini ellu rakendada ning paremini peaks toimima ka järelevalvesüsteem. meie integreeritud süsteemi tuleks paremini ära kasutada ning min-, minu küsimus, kuidas te, mis, mis hinnangu te annate komisjoni raportile pestitsiidide kasutamise kohta? milliseid võimalusi te näete äh, Eh, selleks, et olemasolevaid instrumente võimalikult tõhusalt ära kasutatakse. ning kuidas saab paremini eh, ka kodanike teadlikkust tõsta jätkusuutliku pestitsiidide kasutamise kohta. minu kodumaa eh, Flandria, kodupiirkond Flandrias on kehtinud avalikes, avalikus ruumis pestitsiidide kasutamise keeld kahe tuhande viieteistkümnendast aastast selles valdkonnas peame me eh, tegema rohkem. ja siis veel üks asi. see on kõik loomulikult seotud meie põllumajanduspoliitikaga, eh, kõneleja mikrofon lülitati välja. härra Marcellesi. Muchas gracias primero a todas las organizaciones eh, que han promovido aitäh! ma tahaksin tänada kõiki osalisi selle Euroopa kodanike algatuse juures ning, ning täna, tahaksin tänada kõiki, kes ettevaatuspõhimõtte ning teadusandmete tõttu kirjutas alla sellele dokumendile, ma toetan ka Monsanto paljastuste tõttu täielikult glüfosaadi keelamist roheliste fraktsioon on ka võidelnud selle läbipaistmatuse vastu, me oleme äh, läinud ka Euroopa kohtusse, sest need dokumendid tuleb avalikustada. glüfosaadi kasutamise lõpetamist on Euroopa Parlament äh, soovinud, aga millised oleks alternatiivid? selline äh, põllumajandus, mis ta-, kaitseb tarbijate tervist, keskkonda äh,, me ei räägi siin ühest äh, tootest, vaid, vaid tervest äh, põllumajandussüsteemist, mis on mürgine, mis mürgitab meie inimesi. me peaksime eemalduma sellest agroindustriaalsest äh, mudelist agroökoloogilise mudelini. me peaksime mitte töötama loodusele vastu, vaid töötu-, loodusega koos. me peaksime öö, mõistlikumalt ära kasutama tehnoloogiat ning välja töötama sellise põllumajandussüsteemi, kus talunikud saavad ka omavahel paremini kogemusi ja teadmisi vahetada. selleks on meil vaja järjekindlat poliitikat, mis võtab arvesse meie bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonna eesmärke ja kliimaeesmärke. meil on vaja eelkõige kaitsta pinnast. härra volinik, on hädavajalik ära kasutada kõiki instrumente, mis meil ühises põllumajanduspoliitikas kasutada on meil on seal eraldi ju maaelu arengusammas, mida tuleb ära kasutada ning komisjon peab avalikult hakkama toetama ka uut põllumajandusmudelit, ma tahaksin teada, mida komisjon sellest arvab. agroindustriaalse mudeli asemel peaks meil olema tõesti agroökoloogiline põllumajandusmudel ning tahaksin küsida ka nendelt, kes alla kirjutasid, mida nemad arvavad sellest uut tüüpi ökoloogilisest põllumajandusest aitäh! ma öö, äh, äh, sooviksin, et, et tõesti me üksteisega avalikult, äh, avatult räägid, räägiksime, sest mingisuguseid radikaalseid öö, lahendusi öö, me omapäi välja öö, töötada ei suuda, nagu eelkõneleja Äh, rääkis siin uut tüüpi põllumajandusest, me peaksime selle juures mõtlema äh, selle üle, kuidas anorgaaniline keemia mõjutab orgaanilisi protsesse, siis peame mõtlema ka selle peale, et äh, mahepõllumajandus ei ole ka täiesti keemiast vaba, seal kasutatakse ka ju erinevaid taimekaitsevahendeid, aga küsimused kui öeldakse, et peaks panema paika mingisuguse ajalise piirangu sellele kasutusloale, siis minu küsimus on, milline on meie üldine eesmärk? Äh, sellel kodanikualgatusel, teiseks on mul küsimus volinikule kui mõju, kui mõttekas on see Euroopa ülene keeld, kui maailmas kasutatakse glüfosaati ikkagi edasi ning kolmas küsimus kodaniku algatuse inimestele. kas ei peaks siis toetama geenitehnoloogiat, mis, mille järel ei pea enam kasutama taime, taimekaitsevahendeid? ka sellealast teadust võib-olla peaks ära kasutama, siis riskianalüüs jah, tõsi ta on, et WHO äh, äh, tõi välja glüfosaadi potentsiaalse vähki tekitava mõju, teisalt äh, on ka näiteks punase liha söömine või lõkke ääres istumine või kamina ees istumine vähki tekitav, keegi ei soovi aga neid keelama hakata. aga eks aeg näitab, kuidas sellised meetmed meet mõjuvad. aitäh, viimasena härra Ausling. jah, gerade auf die Antwort Herrn Ja. ja härra Jaarile vastuseks, geenitehnoloogia öö, äh, öö, äh, selle mõjusid võib näha USA-s ja Lõuna-Ameerikas, äh, seal kasutatakse ka glüfosaati oluliselt rohkem kui Saksamaal, mina sellist alternatiivi ei soovi me ei peaks toetama glüfosaati nii palju rohkem, me peame olema ausad, talunikud ütlevad, et me kasutame glüfosaat sellepärast, et see on odavam, see on vähem ajakulukas, seda on vaja vähem ühe hektari kohta. me peaksime ütlema, et, et peaks tooma välja alternatiive glüfosaadile siin kasutatakse äh, selliseid äh, koomilisi argumente glüfos-, glüfosaadi vastu, Prantsusmaa äh, uuringud aga näitavad, et et nelikümmend protsenti lei-, leia-, talunikest leiavad, et kemikaalide kasutamine on täiesti mõttetu põllumajanduses ning komisjon nüüd oma ettepanekus ei tee mingisuguseid piiranguid loa andmise juures me tuleks pigem vaadata, millised on alternatiivid meie äh, äh, põllumajanduses, äh, nii mahepõllumajanduses kui tavapõllumajanduses. kaheksakümmend protsenti loo-, loomulikult on, on nendel kahjudel seos ka põllumajandusega, seda tuleb arvesse võtta tõsiselt meie aruteludes. ning siis ma küsiksin komisjonilt ja kodanikualgatuse inimestelt kas Euroopa ei ole mitte surve all, meie oleme kodanikena vabad ning me võime öelda, et me ei soovi teatud tüüpi kemikaale. ja me ei saa lubada, et keemiatööstus meile survet avaldab. nii palju siis Euroopa Parlamendi nimel kõnelejatest annaksin sõna äh, nüüd proua Lüsimahule viieteistkümneks minutiks vastusteks Yes. Um, it's very sad to see that the member states have tõepoolest on väga kurb näha, et äh, liikmesriigid ei ole võtnud seda direktiivi nüüd väga tõsiselt ja seetõttu me teemegi ettepaneku teha, panna paika Euroopa Liidu kohustuslikud sihtmärgid. nii et kui me, me nägime seda, et ainult viis äh, liikmesriiki on äh, tegelikult mõõdetavad sihtmärgid paika pannud ja öelnud, et nad jõuavad selle eesmärgini. ja me tahaksime, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ühineksid ja me leiame, et Euroopa Komisjonil võiks olla ka siin oma äh, roll mängida. mis puudutab seda, et millise äh, liiki põllumajandusega on tegemist, siis te äh, parlamendiliikmed seda juba mainisid, et me toetame äh, sajaprotsendiliselt seda tegevust, mis on agrotehniline ja ma mõistan, et kõik ei saa kohe minna mahepõllumajandusele üle, kuid me oleksime valmis aitama neid sellel üleminekul. ja me ei räägi siin imedest, vaid me räägime sellest, mis on võimalik me peaksime suutma lõimida see mitmeid äh, tehnikaid äh, ja süsteeme selleks, et see toimiks ning me peaksime kindlasti kaasama siin äh, põllumehi ja poliitikuid. tegemist on otsusega, mis tuleb mingil hetkel langetada, kas ta siis täna või siis, kui meie ökosüsteem on veelgi suuremas ohus, kui ta on seda praegu ma ei tutvustanud kõiki andmeid, mis meil on, mis puudutab äh, keskkonna halba olukorda, mis on seotud pestitsiididega. meil on siin uuring Saksamaa metsadest. siin viidatakse ka intensiivset põllumajandust ja pestitsiidide kasutamist, lisaks veel kliimamuutusele, aga näiteks on ka teisi küsimusi ökosüsteemides, kus on ära toodud mõõdetav äh, määr pestitsiid, pestitsiidide jääke vetes ja see oli vist kaheksakümmend viis kuni üheksakümmend üks protsenti on seotud äh, pestitsiidide kasutamisega ja ülejäänud uuri-, uuringud näitavad seda, et kui me vaatame nüüd äh, vees oleva Äh, jääkide kontsentratsiooni, siis me alahindame seda, äh, kuivõrd mürgised need ained on meie keskkonnale. tegemist ei ole nüüd jätkusuutliku kasutamise direktiiv, meil on veeraamdirektiiv, meil on joogivee direktiiv. meil on Euroopa määrus olemas, me peame lihtsalt need ellu viima ja kontrollima, et et äh, neid meetmeid rakendatakse selleks, et keskkonda kaitsta. me oleme tõepoolest rääkinud ka tootjatega ja küsinud, kas nad saavad hakkama ilma glüfosaadita ja ma olen kohtunud paljude tootjatega, kes glüfosaati ei kasuta. ja ma mõistan et see on äh, raske, sellepärast et tegemist on äh, põllumajandustootjatega, kellel on mitmeid kultuure, kasutavad erinevaid alternatiivseid meetodeid. ja nad alustasid niimoodi oma tööga ja siis mingitel juht-, juhtudel nad tegid ära ülemineku, see oli nende jaoks raske ja nad tulid sellega toime, nii et ma ei mõista, miks teised tootjad seda teha ei saa. ma mõistan, et kui meil on mingi kaks tuhat hektarit ja see on ainult nisu, et ei saa seda teha, aga kui tal on kaks tuhat hektarit erinevat kultuuri ja siis tegemist on siis vahelduvate kultuuride kasutamise kõikide nende meetmetega, mis on juba olemas, siis saab seda kasutada ja saab kasutada ka tehnoloogiat. kuid ma ei leia, et põllumajanduse tulevik päästavad droonid, mis pritsivad pestitsiidi põllule. mõistan, et meil võivad olla parem tehnoloogiat, me võime kasutada S-, äh, GPS-i, äh, me võime prognoosida parem, teha kontrolli kahjustajate osas, kui nad tekivad ja võib-olla kõik mittetaimakahjustajad ei ole halvad võib-olla me ei pea sellist, ähm, neid keemilisi aineid keskkonna laskma, see oleks odavam ka. ja tulemuseks oleks siis suurem tööhõive ja rohkem ressursse tulemuseks võib olla ka siis pestitsiidide vaba tulevik some of my notes uh.... ma tegin märkmeid ka, mis puudutab süsteemset kasutamist ehm, ja pestitsiidi direktiivi, siis miks liikmesriigid ei eh, rakenda eh, vee ökosüsteemide kaitsenõudeid, kui me vaatame pestitsiidide andmeid vee ääres, me näeme, et kõrged, väga, pestitsiidimäärad on väga kõrged. mõningates riikides on kasutajate porfesoone, äh, teistes riikides mitte. kuidas me saame seda kõike teha, kui äh, piirmääradest äh, direktiivis kinni ei peeta? kui me räägime vähendamise sihtmärkidest, Prantsusmaa on öelnud kakskümmend viis protsenti pestitsiide vähendatakse aastal kaks tuhat kakskümmend ja viiskümmend protsenti siis aastaks kaks tuhat kakskümmend viis miks me ei toeta seda, et teised riigid teeksid sedasama? ja ainuke edulugu selle direktiivi juures on see, et me oleme lõpetanud õhu kaudu pritsimise, kuigi me seda kasutame niisutamise teel. kas see võiks olla vähemalt edusammuks, et me ei enam ei viska neid pestitsiide lennukitest alla? ja kui me räägime muudest ähm, jätkusuutliku kasutuse direktiivi põhimõtetest, äh, et mida volinik arvab ja kuidas see siis toimub kõik, kui survet ei avaldata? meil on siin liikmesriike aastal kaks tuhat kaheksateist ja me peame tutvustama Äh, kakskümmend kolm liikmesriiki peavad tutvustama sihtmärke ja võib-olla me peaksime toetama seda, et need taht-, sihtmärgid oleksid ähm, äh, karmimad ja võib-olla on, siis järgitakse ka teiste eeskujusid. And I am afraid most of the other questions were for you. ja ma arvan, et ülejäänud küsimused olid vist mõelnud, mõeldud volinikule okei okay.. Thank you very much, then uh... suur tänu ja tahaksin anda sõna nüüd volinikule ja proua Polaka Colombo äh, Euroopa Komisjoni nimel, viis minutit, palun. Thank you, madam chair. suur tänu tõepoolest, nii nagu juba mitmed äh, sõnavõtjad ja korraldajad juba mainisid, siis äh, pestitsiidide jätkusuutlike kasutamise direktiiv on väga oluline ja kriitilise tähtsusega vahend selleks, et äh, vähendada pestitsiidide poolt põhjustatavat ohtu inimestele keskkonnale. tegemist on tööriistaga, mis on liikmesriikide kätes. liikmesriikidel palutakse siis direktiivi kaudu kirjeldada oma rahvusva-, oma siis siseriikliku tegevuskava, kuidas nad siis selle direktiivi nõudeid äh, täidavad ja riiklikus tegevuskavas peaksid olema ära toodud kvantitatiivsed eesmärgid, mõõdikud ja ajakava selleks, et seda ohtu vähendada. nagu te teate, siis komisjon on vastu võtnud äh, ka hiljuti ühe raporti, tegemist on äh, raportiga, mis ei tugine ainult Äh, kahekümne kaheksa siseriikliku tegevuskava analüüsil, vaid see tugineb ka meie äh, auditil. ning seega me saame siin väga hea ja põhjaliku ülevaade selle kohta, mis äh, liikmesriikides tegelikult toimub ja see ei puuduta ainult seda, mis siis paberile kirja on pandud tegemist ei ole siis mingi müsteeriumiga, et ähm, komisjon ei ole nüüd väga rahul äh, Äh, mõeldes siis nende tulemuste peale, mida liikmesriigid on siiamaani saavutanud ja me leiame, et siiamaani on tegemist kasutamata jäänud võimalusega, me ütleme seda oma raportis ja me ütleme seda ka individuaalselt igale liikmesriigile, kellele me oleme kirjutanud ja selgitanud neile, millised on puudujäägid siseriiklikus tegevuskavas ja mida me ootame, et mida me näeksime seal tulevikus ja mis peaks olema siis aastaks kaks tuhat kaheksateist kirja pandud. ning siin on ka tegemist kahe põhilise küsimusega, mille puhul me arvame, et liikmesriigid ei ole veel oma tööd täiel määral ära teinud. esimene nendest puudutab äh, sihtmärkide puudumist ohu vähendamiseks. me oleme näinud viit äh, head näidet äh, teatud liikmesriikides ning samuti ähm, alg-, kodanikualgatuse korraldaja just selgitas seda ka, et Prantsusmaa on pannud paika oma sihtmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks ja miks me ei võiks seda eesmärki, eeskuju jälgida. Äh, Taani on samuti alustanud nende sihtmärkidega, aga sai siis väga kiiresti aru, et siin ei ole tegemist äh, selle süsteemiga, mida saaks kasutada, sest kui me räägime mahust, siis need, sellest ei piisa selleks, et näidata ohu vähendamist. ja seetõttu Taani ja teised liikmesriigid on läinud üle äh, teiste sihtmärkide kasutamise peale. ning äh, veel üks asi, millega komisjon väga rahul ei ole puudutab seda, kuidas liikmesriigid äh, integreeritud äh, head juhtimistava kasutavad. tegemist on direktiivi nurgakiviga, mille eesmärgiks on liikuda teistsuguse jätkusuutlikuma põllumajanduse suunas ja tegemist on jällegi vahendiga, mida liikmesriigid eriti kasutanud ei ole nii see, mis siis ei toimu, on see, et me näeme, et liikmesriigid ei teosta kontrolli nõuete täitmise üle äh, individuaalselt ühe põllumajandustootja tasemel, et äh, kasutatakse neid juhiseid. nagu te teate, tegemist on ühe siis ähm, äh, vahendiga, mille puhul on siis, toetatakse madalat pestitsiidide kasutamise määra ja siin liikmesriigid peaks kindlasti suurendama jõupingutusi mõningad kommentaarid olid mõeldud komisjonile. kuidas komisjon parendab äh, direktiivi rakendamist liikmesriikide poolt? kõigepealt me äh, kavatseme hinnata tulevikus ka riigisiseriikliku tegevuskava selleks, et äh, näha, kas need lüngad on täidetud ja mis on veelgi olulisem, me jätkame oma seiretegevust me alustame praegu ja me teostame siis äh, ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal mitmeid auditeid selleks, et jälgida liikmesriikide poolset ähm, nõuetele vastavust. me toetame ka liikmesriike selles osas, et me aitame neil vahetada head tava. seda on juba mainitud, meie uuest veebilehest on räägitud ja see on päris täielik, sest seal on pakutud ka informatsiooni selle kohta, mida liikmesriigid teevad ja võimaldavad me sellisel viisil hea tava kohta teabevahetust. suur tänu! suur tänu ja nüüd üks äh, lause, üks minut. proua Lüšimahu, palun. Yes um.... suur tänu mul on meeles ka see, et siin on öeldud, et liikmesriigid peavad kontrollima, kas on olemas äh, töötavate seadmetega ja ma olen äh, lugenud, et see on nagu edulugu, et seda on kontrollitud, kas see on siis nüüd jätkusuutliku ähm, kasutamise direktiiv, et äh, äh põllumajandustootjad peavad siis kontrollima, kas nende äh, siis need pritsimisseadmed pritsivad rohkem või vähem kui vaja. ja veel üks asi, mida mainiti, on seotud siis äh, Äh, andmete seirega ma esitasin oma poolt siis äh, andmeid, mis puudutab äh, toksilisus keskkonnale, aga meil on vaja täiendavaid andmeid, meil on vaja ka teada, milline on mõju pinnasele. mainiti ühte uuringut, kus leiti nelikümmend viis protsenti Euroopa Liidu pinnase sisaldab glüfosaati, aga kui palju teisi pestitsiide seal on? kui palju on pestitsiide vees, kui palju on pestitsiide järvedes? kui palju on parkides. ma arvan, et me peaksime kindlasti teostama seiret ähm, ja see peaks olema nii põllumajandus kui ka siis ähm, avalikkuse poolt wow.. suur tänu ja sellega ma olen lõpetanud siis kolmanda vooruga ja lähme nüüd edasi siis äh, lõputeadaannetega ja volinik, kõigepealt äh, alustame teist. <laughs> A lot they were uh, directed to the commission, so ah, thank you now very much. The... Thank you very much ootame nüüd komisjonilt vastust. jah, nüüd on, ei tegelikult komisjonil on nüüd aeg kuulata teid, sest äh, kordan veel kord, väga oluline on mõista kogu panoraami erinevaid küsimusi, kuulasin suure huviga ja väga tähelepanelikult nägemusi, mida väljendati tänases arutelus, mis puudutab Euroopa kodanike algatust glüfosaadi ja mitte ainult, vaid ka teiste pestitsiidide teemal. inimestel on äh, küsimused, milline on Euroopa Liidu süsteem pestitsiidide osas, milline on läbipaistvus teadusuuringute kontekstis, riskihinnangu osas või kuidas neid läbi viiakse, kodanikel on ka muresid selles osas, kuidas pestitsiide kasutatakse, kuidas järelevalvet teostatakse. see on kindlasti väga tundlik küsimus ja väga emotsionaalne küsimus, me kuulsime neid emotsioone ka siin. täna saalis paraku emotsioonid on ka täna meie seas siin. komisjon kuulab pidevalt kõiki neid vaatenurki ja üritab kõige kohasemaid vastuseid leia meie legitiimsetele muredele. tänane arutelu on komisjonile annab, andnud palju mõtteannet ja ma tänan kõiki osalisi nende väärtusliku panuse eest. kordan üle, minu kindel usk on, et konstruktiivne hõlmamine saab palju parem ja mõistmiseni viia selliste tundlike teemade puhul ja aitab meil ka tulevasi poliitikaid kor-, paremini välja kujundada nii põllumajanduse kui muus vallas. komisjon mõtleb kõigi teemade üle, võtab arvesse teie kõigi poolt väljendatud seisukohti. komisjon esitab seejärel oma vastuse algatuse esitajatele teatise vormis. täna minu, ma oma vastuses jäängi lühikeseks, sest, sest äh, pea, ei saa vastata kõigile küsimustele oleks liiga vara öelda rohkem, enne kui me tuleme oma lõpliku teatisega, siis äh, saab avalikuks ka komisjoni lõplik lähenemine, nii et suur tänu teile. suur tänu, härra volinik. ja nüüd saab sõna Krista Vaut. komitee esindaja, teil on viis minutit. jaa, üks koma kolm. aitäh. üks koma kolm miljonit inimest äh, kirjutas alla meie Euroopa kodanikualgatusele ning äh, ka meie küsitlused näitavad, et äh, valdav enamus meie Euroopa kodanikest toetavad meie kodanikualgatuse nõudmisi glühvosaat keelustada. meie kodanikke ühendab suur mure, nad tunnevad öö, äh, muret selle ohu tõttu, mida, mille eest hoiatas ka WHO, et glüfosaat võib tõesti vähki tekitada, me tunneme muret selle üle, kuidas, kui tugevasti võib glüfosaat kahjustada mikroorganisme meie pinnases ning tunneme muret ka selle üle, et glüfosaat vastutab ka selle eest, et muuhulgas, et meie putukad surevad Äh, nagu siin ka räägiti et, et kuuskümmend viis protsenti äh, meie äh, lennuvõimelistest putukatest, nende biomass on vähenenud kuuskümmend viis protsenti Saksamaal. see puudutab isegi looduskaitsepiirkondi, kus glüfosaadi mõjud ei saa olla ju nii suured. teistes piirkondades on olukord veel dramaatilisem. Euroopa kodanikena oleme me mures, aga oleme ka vihased selliste ettevõtete üle nagu Monsanto, mille mõju on üüratu meie äh, analüüsi ja hindamis- ning autoriseerimisprotsessi äh, ka läbi EFSA ning ka läbi Saksamaa äh, äh riskianalüüsi instituudi. tunneme muret ka selle üle, mis nüüd on avalikustatud, mis kõik on toimunud äh,, see on väga sarnane äh, varasemale tubakatööstuse lobile näiteks. Monsanto paljastused äh, näitavad, et äh, Monsanto on avalikkust petnud, on öö, öö, nimetanud tõelisi uuringuid mitteusaldusväärseteks ning öö, on pannud teadlaste nimed uuringutele alla, kus nad tegelikult ei osalenud härra Pusher ka rääkis sellest, et Saksamaa äh, äh, riskianalüüsi instituudi uuringust on, uuring, uuring on lihtsalt kopeerinud terveid lõike Monsanto uuringust, see vihastab kodanikke ning meid äh, ärritavad need ähvardused Monsanto ja ka Euroopa Komisjoni poolt. me tunneme muret ka ja me oleme vihased, aga teisalt ühendab meid äh, äh, see, et me oleme Euroopa-meelsed, me ei ole euroskeptikud, äh, need inimesed, kes on alla kirjutanud sellele algatusele. me usume Euroopa institutsioonidesse ning usume, et üheskoos saame me edasi tegutseda tervise kaitsel, keskkonnakaitsel. Need probleemid ület-, ületavad piire ning seetõttu peavad ka lahendused piire ületama ja seetõttu minu arvates need inimesed ka vaatavad loodusrikkalt nüüd Brüsseli suunas, Euroopa Parlamendi suunas, paljud rõõmustasid selle hääletustulemuse üle hiljuti, e, et viie aasta jooksul järk-järgult glüfosaat keelatakse, meie soovime loomulikult kohest keeldu, aga Euroopa Parlament liigub, liigub õiges suunas ning me ootame põnevusega seda, mida komisjon otsustab härra Andrew Kaitis, juulikuus intervjuus ütlesite te, et ei soovi ilma kvalifitseeritud häälteenamuseta liikmesriikide poolt öö, uut luba glüfosaadile anda, sellist kvalifitseeritud enamust teil praegusel hetkel ei ole ja seetõttu loodame me, et te ei hakka vas-, äh, enna-, te ei lase ennast mõjutada Monsanto tegevusest, jääte selle juurde, mida te juulis ütlesite, ning et kui te seda äh, enamust ei saa, siis te ei anna äh, äh, Monsantole uut luba viieteistkümnendast detsembrist. glüfosaat on ka sümbol, ta on sümbol sellest, kuidas öö, äh, kuulatakse ära Euroopa institutsioonide poolt Euroopa kodanike mured ning kui keelatakse glüfosaat ning reformitakse ka autoriseerimisprotsessi pestitsiidide jaoks ning äh, kui äh, keskpikas perspektiivis üldse üritatakse äh, väljuda pestitsiidide kasutamise süsteemist ja luuakse tõelised alternatiivid, kui seda tehakse, siis on meil võimalus ka Euroopa kodanikud enda poole tagasi võita ning oleks kurb, kui Euroopa seda võimalust ei kasuta. sest viimasel ajal on see glüfosaadi keeld muutunud ka tõsiseks sümboliks, aitäh! Of course, please. One sentence only. Sorry, Mr Bauts, but uh... väga vabandan, härra Bauts Te mainisite komisjoni suhtumist Mon-, Monsantos, et me peaksime survet avaldama neile. või et Monsanto avaldab meile survet. Äh, mind arreteeris KGB, ma olen olnud vangis. ma olin Nõukogude totalitaarse režiimi vastu ja Monsanto on nüüd vähem mõjukas tegija, kes suudaks mind survestada. ja ma lubasin mitte kinnitada ilma kvalifitseeritud häälteenamuseta, üritasin seda teha, aga ma tean ja nagu ka teie, õigusriigi põhimõtteid, seaduste jõudu, seadustega valitsemine ja just selle juurde ma ka jään, ta, et kaitsta õigusriiki ja, ja kogu lugu. So uh, dear colleagues head kolleegid, head külalised, ma tahan tänada teid kõiki. tänan kõiki osalemast, tänan volinik Andrei Kaitist, tänan kodanike komiteede esindajaid, Euroopa Komisjoni esindajaid. edasi, nagu volinik ütles, komisjon äh, annab ametliku vastuse kodanikualgatusele jaanuari algul parlament eh, jälgib olukorda edasi. me oleme näidanud eh, huvi ja tahet tegutseda. pidades silmas, eh, et on tähtis, et kodanikud usaldavad riski hindamismenetlus Euroopa Liidus, eriti kui tegemist on laialt levinud toodetega nagu glüfosaat siis äh, parlament, nagu ma ütlesin, jätkab selle teema jälgimist. suur tänu kõigile osalejatele ja kena õhtut!